I will speak in Spanish. Buenos días, colegas. Bueno, me gustaría dar la bienvenida al señor Miguel Llanelis, que es ministro de Asuntos. tere hommikust, tere päevast, härra minister Mihhail Tšanelitse, tere tulemast Euroopa Parlamenti. nädal tagasi hääletas meie komisjon soovitusi äh, nõukogule äh, ja välisteenistusele seoses idapartnerlusega. ootame siis idapartnerluse tippkohtumist ning tahaksime öelda, et Euroopa Liit on alati soovinud Gruusiaga sidemeid tugevdada eh, ning ilma pikema sissejuhatuseta annan sõna teile, härra minister, palun Dear Chairman. austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud külalised, daamid ja härrad. mul on hea meel ja suur au olla siin Gruusia sõprade seas ja rääkida siin meie ühisest ajaloost ning tulevikust. austatud väliskomisjoni liikmed, suur tänu selle võimaluse eest kohtuda teie eest, teiega hiljutine idapartnerlusraport, mille see komisjon rõhuva häälteenamusega heaks kiitis, on veel üks tõend selle kohta, kui palju tööd on Euroopa Parlament teinud selles valdkonnas, täname raportööri, variraportööre, kaasraportööre selle idapartnerluse resolutsiooni eest samuti. Need algatused, millest kõneles dokument ja mida te toetate, äh, on seotud seotud äh, kõige sellega, mida Euroopa ida, idaosa vajab eh, järgnevatel aastatel ja ma tahaksin nüüd võimalust kasutada, et teile ka õnne soovida Euroopa Liidu kuuekümnenda aastapäeva või sünnipäeva puhul. väga palju on toimunud selle, äh, selle aja jooksul, mis on möödunud, on tagatud äh, rahu ja stabiilsus, arengud algasid läänes, liikusid edasi Kesk-Euroopasse, Ida-Euroopasse eh, ja mitte ammu alles eh, oli ka Saksamaa lõhestunud, Saksamaa taasühines ja see andis Euroopale lootust. mul on hea meel esindada siin ühte kõige Euroopa entusiastlikumat riiki üle. üle kaheksakümne protsendi Gruusia elanikkonnast toetab eh, lõimumist Euroopa Liiduga see suhtumine on olnud vankumatu viimase kahekümne aasta jooksul. Euroopa Liit on soodustanud Gruusia arengut ja tema noori demokraatlikke institutsioone juba üheksakümnendate aastate algust. demokraatlikud muudatused äh, on tun-, tunnistus äh, Gruusia püüdlustest Euroopa Liidu suunas ja veelgi olulisem on see, et viimase kolme aasta jooksul on ellu viidud enamus ambitsioonikaid reforme, ehm, mis olid seotud ka idapartnerluspoliitikaga. assotsiatsioonileping on alla kirjutatud, see võimaldab kõige laialdasemaid kaubandussuhteid, on liberaliseeritud viisarežiim, kaubavahetus ja nii edasi. Ehm, Gruusia riik kõik on läbi viinud positiivseid muudatusi nii riigisüsteemis, sotsiaalsüsteemis. täna ei ole Euroopa integratsioon enam lihtsalt välispoliitiline eesmärk, see on ka sisepoliitiline äh, küsimus ning me oleme vastu võtnud assotsiatsiooni agenda ning oleme juba leppinud kokku uues äh, tegevuskavas, mis koostati välja äh, või koostati äh, üheskoos kodanikuühiskonnaga ja meil on uus põhiseadus, mis on läbipaistvalt välja töötatud ning konsulteerides Veneetsia komisjoniga ning Veneetsia komisjon on järeldanud, et põhiseadusreformi protsess võimaldab hinnata Gruusia poliitilist süsteemi kui liikumist parlamentaarse süsteemi poole eh, ning annab tunnistust paran-, paranemisest põhiseaduskorras, mis on rajatud õigusriigi põhimõtetele ning inimõigustele Gruusia demokraatia on muutunud tugevamaks kui kunagi varem. kaks tuhat kaksteist äh, seati meid juba kõrgemale positsioonile rahvusvahelises tulemustabelis meediavabaduse suhtes ning samuti majandusvabaduse suhtes. Gruusia majandus on läbipaistev ja avatum kui kunagi varem. me oleme kolmekümne kaheksandal äh, kohal Heritage Foundationi nimekirjas korruptsiooni hinna, hindamise äh, küsimustes ning äh, me oleme Ähm, peale Prantsusmaad asunud juhtima organisatsiooni avatud partnerluse äh, teemadel ning inimõigused on meie kõikide reformide aluseks. Äh, meil on väga põhjalik inimõiguste strateegia, meil on vastu võetud äh, diskrimineerimise vastane seadus, sest me soovime liituda Euroopa Nõukogu vägivallavastase konventsiooniga Gruusia on integreeritud Euroopa Liidu siseturuga palju tihedamalt kui kunagi varem. Ehm, me oleme ka standardiseerinud akrediteerimisprotsesse, ühtlustanud intellektuaalomandi eh, eh, tolliprotsesse eh, ühtlustanud, et need läheneksid Euroopa Liidu normidele ning Euroopa Liidu osakaal äh, Gruusia kaubavahetuses ning ekspordis kasvab järjest. Äh, viimase aasta näitajad on majanduskasvu äh, suhtes paranenud ja EBRD president on öelnud, et Gruusia on juhtpositsioonil lääneriikide majanduse suunas integreeruvate riikide seas. nüüd äh, meie majandusnäitajad on äh, meie oma riikide kategoorias parimad, äh, SKT näiteks ja me oleme ellu viinud saja, sadade miljonite väärtuses uusi projekte. meie majandusele on hea alus pandud äh, reformid äh, edendavad äh, tootlikkuse kasvu, erainvesteeringuid, ähm, ähm, oleme rahul ka IMF-i prognoosidega, äh, mis avaldati eelmisel nädalal. muidugi me tahaksime avaliku sektori investeeringuid suurendada, haridust, sektorit reformida ning administratsioon, administratsiooni reformida. Moody's on andnud pea kolmest pea kahele juba meie reitingu ning ähm, Together with the economic integration äh, toimunud on äh, majandusintegratsioon ning erinevad sektorid ühiskonnas on ühinenud Euroopa Liidu erinevate programmidega, ka Horisont kaks tuhat kakskümmend, Erasmus pluss, oleme saja kolmekümne partnerriigi seas ühed kõige aktiivsemad nendest projektides. transport, kommunikatsioon, energia, tervishoid, põllumajandus, teadusuuringud, innovatsioon, kõikides nendes sektorites äh, oleme ühinenud Euroopa Liidu projektidega, äh, tegeleme ka erinevate energiaprojektidega, mis läbivad Kaukasust. panustame investeerimisprojektidesse, mis puudutavad maanteestruktuuri, pakuvad Tbilisi sidet, samuti sadamaehitust, me tahaksime energiaturvalisusse Euroopa Liidus panustada Gruusia on jätkuvalt Euroopa Liidu üks kõige tugevamaid liitlasi regioonis ning julgeolekupartner mida on ka kinnitatud Euroopa Liidu üldises julgeolekustrateegias. tööd, teeme koostööd radikaliseerumise äh, vastases võitluses, terrorismi vastases võitluses, rahapesu vastases võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, rahapesu vastases võitluses, teeme koostööd Malis, Kesk-Aafrikas äh, ning äh, püüame aidata kaasa nii stabiilsusele nii Euroopas kui üle, mujal maailmas Gruusia algatas strateegilise julgeoleku dialoogi selleks, et alustada ühiseid julgeolekuprobleeme, mis puudutavad nii meid kui Euroopat tervikuna. oleme allkirjastanud operatiivkoostöö protokolli Europoliga eh, ning oleme alustanud läbirääkimisi Eurojustiga. daamid ja härrad, idapartnerlus eh, tippkohtumine läheneb, me oleme heas vormis, me oleme väga palju saavutanud, aga meil on veel väga palju ka ära teha. seega uus assotsiatsioonileping äh, paneb meile suured nõudmised, äh, mitte lihtsalt sellepärast, et tahaksime kuhugile märgi maha panna, vaid me tahaksime lõimuda Euroopa Liiduga. kuidas seda saavutada, kuidas saavutada maksimaalne integratsioon, kuidas seda teha kuuel põhisuunal? kõigepealt äh, maksimaalne õigustiku lähendamine ja institutsionaalse praktika lähendamine ja ütlustamine läbi assotsiatsiooni kava. teiseks, integratsioon läbi spetsialiseeritud ametite, nii et tugevneks ka meie oma eh, ametkondade võimekus eh, vahetada teadmisi. Eh, kolmandaks tugevdada Gruusia osalemist Euroopa Liidu programmides, et Euroopa Liidu kodanikud samuti näeksid, et integratsiooniprotsess toob neile kasu. samuti tuleb tihendada kultuuri, hariduse ja teadussidemeid. neljandaks, süvendada dialoogi Gruusia ja Euroopa Liidu vahel sektorite poliitika väljakujundamisel. see annab uusi võimalusi sektorite arendamiseks Gruusias vastavalt Euroopa Liidu traditsioonidele. viiendaks, süvendada eh, kaitsepoliitika dialoogi koordineerida Euroopa Liidu ja Gruusia eh, kaitsestruktuuride tegevust, tagades rahu ja stabiilsuse Gruusias ja Euroopa Liidus ja maailmas. see dialoog sai hiljuti alguse ja me ootame väga aktiivset koostööd Euroopa Liiduga. kuuendaks, poliitiline, eh, õiguslik ja institutsionaalne integratsioon mis võimaldaks meil lõimuda paremini Euroopa Liidu siseturule, transport, energia ja kommunikatsioon kuuluvad sinna alla. kõikide nende projektide puhul on vaja ähm, tõhisaid, tõhu, tõhusaid sidemeid Euroopa Liiduga luua. tahaksime integreeruda TNT ja teistesse sarnaste struktuuridesse, kasutada ära Euroopa Liidu invest-, rahastamisvahendeid infrastruktuuriprojektide elluviimisel nagu te näete, Euroopa Liidu ja Gruusia huvid on sünkroniseeritud ning on rajatud ühistele väärtustele, mis on kajastatud ka Euroopa Liidu aluslepingutes. seega me püüdleme mõlemad eh, tihedamate poliitiliste sidemete poole, seega ootame uusi võimalusi, eh, et oma visiooni ellu viia eh, idapartnerluse tippkohtumisele minekuks oleme neli prioriteeti välja töötanud. kõigepealt äh, toetame Euroopa Liidu püüdlusi ja erinevate riikide äh, valikuid. teiseks äh, uued finantsvahendid, mis toetaksid assotsieerunud partnerite reforme instrument äh, võiks olla kaitse- ja julgeolekupoliitika toetuseks ning näitab ka seda, et idapartnerid on huvitatud majandusintegratsioonist ja on valmis ise panustama integratsiooni. kolmandaks, füüsilised äh, suhted, äh, turusuhted, ettevõtlusvõimalused. haridus võiks olla valdkond, Ähm, mis võiks ühiskondi lähendada, äh, austades üksteise väärtusi, äh, mis toob kaasa siis pikemaajalise suhete soojenemise ning äh, oluline on ka see, et Tbilisis soovitakse avada Euroopa koor, Euroopa koor, kus siis kuus partnerriiki tõesti abistavad meid ja see aitab ka Euroopa väärtuste levitamisele kaasa ning lõpuks äh, rahvusvahelise, äh, rahvusvaheliselt tunnustatud piiride kaitse, äh, konfliktide rahumeelne lahendamine Gruusias. nagu te teate, Gruusia osa regioone on jätkuvalt Vene Föderatsiooni poolt okupeeritud, Abhaasias, Hinvali, Lõuna-Osseetia äh,, nii see ja nüüd ähm, Skinvali regioonis viidi läbi ka illegaalne referendum selleks, et integreerida äh, nimetatud äh, territooriumi veelgi rohkem Vene Föderatsiooni ja lisaks sellele on ähm, suurendatud Venemaa sõjalist kohalolekut nendes regioonides, mis äh, ohustab mitte ainult Gruusiat, vaid kogu regiooni. ma üksikasju ei käsitle siin, aga tuletan meelde, et Venemaa sõjaväebaasides on tuhanded sõjaväelased, julgeolekupersonal, Äh, kaasaegne sõjavarustus, äh, samuti õpetatakse välja Vene äh, sõjaväelasi. Need arengud on murettekitavad, sellepärast et Venemaa on unustanud ära põhimõtte kasu-, mitte kasutada jõudu. mida ütleb ka au-, kahe tuhande kaheksanda aasta augusti kokkuleppe artikkel viis, ähm, ainus garantii, äh, mis tagab selle, et Venemaa jõudu ei kasuta, on rahvusvaheliste vägede kohalolek. see on ta-, tagatis äh, julgeolekule ja stabiilsusele. Äh, inimõiguste olukord ja humanitaarolukord nendes piirkondades, mis on jäänud Vene, Venemaa seatud kontrolljoone taha, on murettekitav. me oleme eriti mures sellepärast, et äh, kodanikke diskrimineeritakse, see on intensiivistee- in,, see on sagenenud äh, Tškinvalis, Lõuna-Osseetias ja ähm, sel aastal on ka Kagori äh, regioonis täheldatud seda, et etniliste grus-, grusiinide Äh, elamud, lihtsalt äh, tehti maatasa Venemaa investeerimisprogrammi äh, õigustusel. see on veel järjekordne samm selles suunas, et need regioonid täielikult annekteerida Venemaaga ähm, residentidele on äh, seatud täiendavaid piiranguid seoses nende omandiga, liikumisega, etnilised grusiinid äh, on isegi äh, sunnitud vahetama oma nimed, passid ja sellega ähm, avaldatakse neile tõsist survet kas siis sundides neil loobuma oma päritolust või lahkuma regioonist üldse. sajad tuhanded sisepõdenikud okupeeritud regioonidest on etnilise puhastuse tagajärg. see protsess on üks näide Venemaa strateegiast äh, mõjutada Gruusia identiteeti ning äh, Gruusia territooriumil elavate rahvuste identiteeti. Äh, Gruusial ei ole ligipääsu okupeeritud territooriumile ja tahaksin nüüd siinkohal veel kord Euroopa Liitu ja kõiki liikmesriike tänada selle eest, et nad on saatnud vaatlejaid oma missioonile Gruusiasse. Gruusia valitsus jätkab rahumeelset konflikti lahendamise poliitikat, kasutame kõiki poliitilisi ja diplomaatilisi vahendeid selleks, et heauskselt lahendada Venemaa-Gruusia konflikt. Gruusia on ellu viinud Euroopa Liidu vahendatud äh, relvarahulepingu kõiki pro-, äh, punkte ning äh, me oleme selle poolt, et ähm, ka Genfis aktiivselt läbi rääkida me oleme otsustavalt selle poolt, et Euroopa agenda eh, avaneks ka okupatsiooni või okupatsiooni all olevate territooriumide rahvastele ning ehm, tahaksime tänada Euroopa Liitu selle eest, et ta on kahe tuhande kaheksandal aastal vahendanud relvarahulepingut. tahaksime öelda, et suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse poliitika eh, on vankumatu ja selle rikkumine ei ole aktsepteeritav. seega äh, tänan teid tähelepanu eest, äh, tänan teid toetuse eest, äh, ootan jätkuvat koostööd rahumeelse konflikti lahendamise suunas. kallid sõbrad, tahaksin lõpetada sellega, et idapartnerluslepingu riikide saavutused viimastel aastatel on märkimisväärsed. Gruusia kodanikele ähm, antud viisarežiimi liberaliseerimine, ähm, lühi, lühiajalise viisavaba viibimise võimalus on tõesti äh, Äh, erakordset äh, on andnud Gruusia rahvale, Gruusia inimestele, kunstnikele, tavakodanikele, ettevõtjatele erakordseid võimalusi, seega me tahaksime kinnitada, et, et me oleme valmis äh, vältima kõiki võimalikke kaasmõjusid, mis võiksid tekkida selle poliitika elluviimisel ja me tahaksime läbi viia ka põhjaliku infokampaania oma kodanike seas, et neil oleks selge, millised on nende kohustused ja õigused. seega väga oluline on äh, selline kohtumine praegusel tähtsal ajahetkel ja mm, et mulle anti võimalus kõnelda sellest, mis meie suhetes meid ees ootab tänan teid selle võimaluse eest veel kord ja olen valmis vastama küsimustele. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a dar paso a... Aitäh, härra minister. jätkame aruteluga. järgmisele kolmele kõnelejale annan ma kaks ja pool minutit kõigepealt härra Maminkis, kes on Ahveti komisjoni Gruusia raportöör. ekstsellents, austatud minister, tere tulemast Välisasjade komisjoni. me teame, kui intensiivselt te töötate praegu assotsiatsioonileppe kallal Gruusia ja Euroopa Liidu vahel. mul on väga hea meel, et see programm on väga ambitsioonikas ning ma nõustun teiega, et Gruusia on üks väheseid riike maailmas, kus kodanikel on väga suur usaldus Euroopa Liidu ja selle ideede vastu. mõnes mõttes võiksime me isegi kadestada Gruusiat selles mõttes. vahel ma kahetsen seda, et Euroopa Liidu kodanikel sellist toetust Euroopa ideele ei ole, vähemalt sellisel määral nagu Gruusias. tahaksin ka tänada teid, teie valitsust, teie peaministrit ja ka sotsiaalprogrammide ellurakendamise eest viimastel aegadel. see on väga oluline tööhõive suurendamisel, heaolu suurendamisel. mul on ka küsimus, kui tohib milline on Gruusia roll teie regioonis? Te olete oma regiooni avangardis mitte ainult assotsieerunud riikide hulgas, vaid ka Euroopa-meelsete riikide hulgas Taga-Kaukaasias. milline on teie roll riigina? mida teie sooviksite veel ette võtta selles piirkonnas? aitäh! järgmisena proua La-, Laima Andrikiene, kes on idapartnerluse raportöör. aitäh, härra esimees, härra minister, väga tore on teid siin komisjonis näha. kõigepealt tahaksin ma tunnustada teie riigi ehm, saavutusi demokraatia edendamisel Euroopa eh, ning, ning teel Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. tõesti, nagu te ütlesite, on väga hästi näha, et Euroopa Liiduga liitumine ei ole mitte ainult välispoliitiline, vaid ka sisepoliitiline eesmärk teie riigi jaoks. Te olete saavutanud nii mõndagi, aga teha on veel päris palju. minu küsimus teile on järgmine millised on peamised väljakutsed teie ees, samal ajal kui te täidate assotsiatsioonileppe ning vabakaubandusleppe kohustusi? palun täpsustage seda valdkonda veel. aitäh. järgmisena Rebecca Harms, Euronesti Parlamentaarse Assamblee esinaine. Very good morning also from my side tere hommikust ka minu poolt, härra välisminister. nagu kolleegid ütlesid, on väga oluline, et te tulite siia Brüsselisse ennem seda, kui me hakkame äh, arutama neid küsimusi partnerriikidega Euronesti parlamentaarses assamblees ning pärast äh, hiljem ka ähm, tippkohtumisel, mis toimub sel sügisel Brüsselis. minu meelest on ka väga hea minu arvates on väga hea, et Gruusia ja Euroopa institutsioonid otsustasid mitte ainult assotsiatsioonileppe kasuks nende kolme riigiga, vaid keskendutakse ka tõesti assotsiatsioonileppe ellurakendamisele, teie riik liigub kiiresti edasi, kõik äh, tunnustavad seda ning see töö peab jätkuma. meie ülesanne minu arvates ka aruteludes sellel sügisel on selgitada meie Euroopa kodanikele, et need assotsiatsioonilepped on tõesti osa meie julgeolekustrateegiast. see ei puuduta ainult häid või halbu arenguid meie naabruskonnas, vaid assotsiatsioonilepingud ning nende edukas ellurakendamine puudutab mitte ainult stabiilsust ja demokraatiat meie naabruskonnas, vaid see on ka meie enda Euroopa Liidu julgeoleku ja strateegia, eh, julgeoleku ja stabiilsuse jaoks väga tähtis. seda tuleks korduvalt üle ja üle rõhutada minu arvates oli oluline ka see, et te mainisite neid tõsiseid probleeme, mis teil on oma naabriga. seetõttu meie ka naabruspoliitika kannatab, me oleme korduvalt üles äh, kutsunud äh, lahti saama nendest külmunud konfliktidest, mis alati nii külmunud ei olegi, nad vahel täiesti vastuvõetamatul moel ka soojenevad, seetõttu äh, me ei tohiks karta ka assotsiatsioonilepetest rääkimisel mainida neid probleeme, mis tulevad, tulenevad meie naabruskonna riikide territooriumi okupeerimisest. mul on üks märkus veel, mida on korduvalt, mida me oleme korduvalt teie suursaadiku ning teiste naabruskonnariikide suursaadikutega rääkinud. nimelt Türgi väga problemaatilised arengud ning nende mõju meie naabruskonnariikidele. ma ei soovi siin laskuda üksikasjadesse, aga tahaksin veel avalikult rõhutada, et minu arvates nii Gruusia, Ukraina kui ka teised naabrusriigid peavad kokku leppima Euroopa Liiduga ühises strateegias. selleks, et vältida, et Türgi president oma siseriiklikku tegevust ei saaks, saaks üle kanda ka välispoliitilisse sfääri. aitäh nüüd kaheks minutiks, härra Stettina. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad palun kasutage kõrvaklappe. aitäh, härra minister, et te siia tulite, suur tänu selle positiivse ettekande eest. oluline on ka see, et te tulite siia nädal aega ennem Kiievis toimuvat Euronesti mul ongi küsimus Euronesti kohta. Ukraina ja Gruusia on Euroopa partnerluse olulised liikmed. kuidas võivad öö, öö, mõjutada meie suhteid Gruusia ja Ukrainaga härra Saakašvili praegused tegemised. kuidas nad võivad, kuidas see võib mõjutada ka Gruusia ja Ukraina vahelisi suhteid? härra Saakašvili võitles presidendina korruptsiooni vastu Gruusias. ta võitles selle nimel, et keerataks selg Nõukogude minevikule ja vaadatakse Euroopa poole. seega, kuidas te hindate tema praegusi tegemisi, härra Saakašvili ei ole just eraisik ju. aitäh! proua Koomes. Uh, härra minister, väga tore, et te siia olete tulnud. tahaksin ka üle korrata meie tugeva toetuse teie demokratiseerimisprotsessile, teie kodumaa territoriaalsele terviklikkusele, me teame ju kõik väga hästi, et need külmunud konfliktid on kaasa toonud traumeeriva, dramaatilise teie piirkondade okupeerimise, te elate üsna karmis regioonis. mu kolleeg Rebecca Harms juba küsis teilt teie naaber Türgi kohta. ning ma sooviksin ka, et te ei annaks järele sellele survele ja ei hakkaks sulgema koole ja saatma välja türklasi Gruusiast härra Erdogani soovil. ma sooviksin küsida ühe konkreetse juhtumi kohta, millega siin parlamendis ka tegeleti mõnda aega tagasi. see on üks Aserbaidžaani ajakirjanik, kes rööviti teie riigis. kas teil on selle uurimise kohta midagi öelda üksikasjalikumalt. siis siseriiklikud teemad. Te mainisite edukat põhiseadusreformi. vastavalt Veneetsia protsessile me hindame seda vägagi, et te soovisite Veneetsia komisjoni soovidele vastu tulla, aga teie enda president pani veto sellele eelnõule. ja on eelkõige vastu sellele, et presidenti hakataks kahe tuhande kahekümne neljandast aastast valima otse. kuidas teie suhtute sellesse protsessi ning millal siis tegelikult jõustub see uus valimiskord? ning siis kohtusüsteemi küsimus. mõned väidavad, et kolmas faas kohtureformist on nüüd pidurdunud ning näiteks tuuakse ka see, et see äh, inimene, kes äh, pidi Gruusiast äh, saama Euroopa Inimõiguste Kohtu esindajaks, siis ta võeti tagasi, kuna ta polevat piisavalt pädev. härra Ostrevitšus. Good morning and welcome to the European Parliament and aitäh, härra minister, et olete tulnud ähm, Euroopa Parlamenti. Te olete alati oodatud külaline ja ka meie partner selles raportis, mille meie komisjon ähm, koostas ähm, Euroopa idapartnerluse ähm, kohtumise kohta, äh, me rõhutasime äh, ka seda more for more põhimõtet, see tähendab, et meie toetame, et meie soovime idapartnerlus äh, pluss programmi eelkõige nende riikidele, kellel on juba assotsiatsioonileping ja ka mindakse edasi ka kaubanduslepingutega. nüüd meil on olemas äh, võimalus ja teile on antud ka äh, vastavad vahendid, siis kuidas te kasutate neid praktikas? et ähm, teie oma vaatevinklist äh, Gruusia, Ukraina, Moldova, mida neil vaja oleks? ja see tõhustatud idapartnerlus, koostöö koos kõigi edasi liikunumate äh, riikidega. et kas see lihtsustaks ka äh, piirkondlikku koostööd, sellepärast et me vägagi ootame ka seda, et koostöö piirkonna naaberriikide vahel suureneks äh, Gruusia, Moldova, Ukraina vahel. et me loodame, et sellel oleks ka positiivne ülekandeefekt teistele riikidele selles piirkonnas, et ka nemad sama arengutee valiksid ja nüüd ähm, Ehm, ehm, pühapäevane kohtumine, mida me peaksime ootama? et ehm, mida me peaksime ootama sellest eh, sündmusest? aitäh, kolleeg Sahharus. suur tänu Te räägite siin Euroopast väga kõneosavalt, ma ütleksin isegi bürokraatlikult. ma asetaksin ennast teie kohale ja siis esitaksin teile ühe küsimuse. oletagem, et viie aasta pärast ei ole Euroopa enam integratsiooni teel, vaid hakkab lagunema arvestades majanduse, julgeoleku ja kaitse probleeme, võib see juhtuda ja Gruusia jääb nagu kahe kultuuri vahele, Euroopa ja Venemaa vahele kas te olete siis õige valiku teinud, kui te otsustate eh, ühepoolselt suhteid arendada ainult Euroopaga võib-olla viie aasta pärast sellist Euroopat, nagu praegu enam ei olegi, siis teil enam eh, ei ole ei partnereid ei läänes ega idas. seega, niisugustes, eh, arvestades selliseid tingimusi, kas te siiski ajate praegu õiget integratsioonipoliitikat? härra Korvin Mikk, räägin poola keeles. ma meenutaks, et on veel üks probleem Gruusias. Adžaaria oli autonoomne ehm, NSV Liidu Vabariik ja selle autonoomiat ei, ehm, ei hävitanud mitte teie valitsus, vaid Saakašvili valitsus et äh, Abhaasia Osseetia on ka etniliselt äh, Gruusiast erinevad ning äh, nad kardavad Gruusia valitsust. Acharya ähm, juhtis korruptiivne valitsus, aga nüüd ma kuulen, et Gruusiat juhtis ähm, Saakašvili korrumpeerunud valitsus, nii et ähm, jah, härra Saakašvilist kohta võib erinevaid asju öelda, ähm, aga mis puudutab äh, korruptsiooni, siis äh, härra Saakašvili vaatamata sellele saavutas väga palju positiivset Gruusia jaoks. Yes, thank you very much and welcome minister once again. härra Kaaler. aitäh ja tere tulemast jällegi meie komisjoni. ja ma arvan, et äh, me jällegi peame Ähm, valmistama pettumuse kõikidele nendele, kes ähm, ei usu Euroopa integratsiooni, sealhulgas siis ka äh, Moskvale. nii et ma loodan, et te jätkate seda rada, mis liigub ähm, Euroopa poole ja ma tervitan teie riigis suundumust ja üks asi, mida ma, mõned asjad, mida ma soovisin välja tuua, seda juba eelkõnelejad mainisid aga mul oleks üks konkreetsem küsimus, mis puudutab äh, DCFTA äh, rakendamist. Äh, millistes valdkondades te näete kõige suuremaid probleeme, et kas see puudutab eelkõige just ähm, haldusmenetlusi või on mingisuguseid poliitilisi tõkkeid ükskõik milliselt poolelt, mis muudab selle rakendamise raskemaks ja kui on mingeid raskusi, siis mis valdkondades? konstitutsioonist siin juba räägiti ja ma oleksin äh, äh, tänulik, kui äh, valimisõiguses te olete kustutanud selle esialgse kava, et ette näha boonuseid suurematele parteidele valimissüsteemis ja ma tervitan, et selline boonuste süsteem on nüüd kustutatud, sellepärast et see ei oleks olnud hea mõte ja see on kustutatud, selline boonusesüsteem on kustutatud ka teistes riikides, kus see varem eksisteeris valimisõiguses. ja mis puudutab välispoliitikat, siis siin küsiti Türgi kohta juba, et see on üks teie naaberriikidest ja ja see on ka ähm, lõuna ähm, seos teiste Äh, Lõuna-Euroopa riikidega, aga kas teie olete äh, ka ähm, mures selle pärast, et see riik ähm, muudab, äh, liigub ähm, Euroopa Liidust kaugemale, et meie oleme väga selle pärast mures, et kas see mõjutab ka kuidagi siseolukorda teie riigis, aitäh. kolleeg. mul on suulik aitäh siia tulemast ja ma sooviksin teada, et millised on teie suhted Venemaaga, kas teil läbirääkimised käivad Venemaaga? ja äh, kuidas te vaatate, vastate sellele äh, infole, mis puudutab hübriidsõda, et äh, Venemaa kasutab hübriidsõda Gruusia vastu? arvestades sellega, et aastal kaks tuhat kaheksa konfliktis esimest korda Venemaa kasutas äh, äh, kübersõda äh, Gruusia jõudude vastu. milline on pagulaste olukord, sellepärast et endiselt väga paljud pagulased ei saa liiku-, tagasi pöörduda oma kodudesse Abhaasias näiteks, et kas te olete tõstatanud selle küsimuse ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, OECD-s, e ÜRO-s, Euroopa Nõukogus ja ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. ja lõpetuseks, eh, eh, daamid ja härrad, minu jaoks on väga keeruline mõista ühte asja ja siinkohal ma sooviksin ka teada, milline on teie seisukoht, härra minister, et selle fakti osas, et, et Euroopa Liit ja ka teised rahvusvahelised organisatsioonid ei reageerinud eh, Gruusia sõja puhul aastal kaks tuhat kaheksa, nii kui nad reageerisid peale seda, kui Venemaa Äh, ründas äh, Ida-Ukrainat. nii et äh, milline on teie seisukoht? ja see on nüüd minu ähm, seisukoht, et Gruusia tuleks vastu võtta Euroopa Liitu nii kiiresti kui võimalik, kui, kui kõik standardid ja kohustused on täidetud ja tuleks vastu võtta need Küprose mudeli alusel, sellepärast et Küpros võeti Euroopa Liitu vastu, kuigi äh, Põhja-Küpros on okupeeritud äh, Türgi poolt. ja sama olukorda tuleks ähm, kasutada ka äh, Gruusia puhul, et ähm, nii et sellisel juhul Euroopa Liit ähm, tunnustab ka Gruusiat tema normaalsetes piirides Euroopa Liidu liikmena. aitäh ja nüüd kolleeg Moody aitäh ja aitäh ka härra minister selle eest, et äh, olete tulnud äh, siia hommikul äh, tegema seda, mida me piisavalt ei tee, nimelt tähistama ka neid saavutusi. nii et te olete väga teretulnud siia ja Te ka rääkisite ähm, sellest, ähm, mida te olete saavutanud ECFTA-ga ja samuti ka ähm, assotsiatsioonilepinguga ja see on väga oluline. ja üks põhjus, miks te kasu olete saanud ja, ja miks selline toetus on oluline olnud, äh, on see, et te olete keskendunud just nendele kasudele, mida saavad lihtsad grusiinid. et siin ei ole mingit valitsustevahelist äh, kasu saamist, vaid oluline on ikkagi see, et inimesed on saanud kasu. aga mida te nüüd äh, näete ja te kuulsite seda ka väga paljudest kommentaaridest, et ka meie toetame teid. Te nägite seda toetust ka meie resolutsioonis ja ka äh, kindlasti olete näinud seda äh, toetust ka meie suhetes ähm, äh, Gruusiaga. ja loomulikult me toetame ka Gruusia äh, territooriumi terviklikkust, nii et selles toetuses võite ka kindlad olla. ja te ütlesite oma kommentaarides ka äh, õigustatult, et mõningaid asju tuleb veel ähm, pikemas perspektiivis edasi arendada, aga me peaksime ka teadma, millised on teie prioriteedid nii et kindlasti on oluline see tippkohtumine siin Brüsselis ja, ja me peaksime ka teadma, mis äh, nende edasiste sammude osas kõige olulisemad sammud on. aitäh! ja nüüd, härra minister, palun, teil on nüüd äh, võimalik vastata esitatud küsimustele ja märkustele kõigepealt äh, suur tänu selle suure äh, huvi eest Gruusia vastu, selle huvi eest äh, arutelu vastu ja ka nende huvitavate küsimuste eest. see näitab jällegi, kui pühendunud te olete Euroopa Liidu Gruusia suhete edendamises ja suur tänu selle eest väga palju olulisi küsimusi esitati. mul on ainult kümme minutit vastamiseks, nii et ma üritan lühidalt äh, vastata kõikidele nendele küsimustele. kõigepealt, mis puudutab ähm, Gruusia rolli piirkonnas. Gruusia on huvitatud sellest, et me oleksime rahu, äh, julgeoleku ja stabiilsuse tagajad piirkonnas see on ähm, poliitika, mida me äh, oleme ajanud äh, ja see väljendub ka meie suhetes, mida me loome riikidega äh, oma piirkonnas. ning see on ka meie reformide ja kõikide tegevuste mootoriks Gruusias. meie oleme huvitatud sellest, et et ähm, me Eh, tagaksime ka oma Euroopa Liidu eh, sõprade eh, huvid, toetame ka Euroopa Liidu majandusvõimalusi, poliitilist struktuuri, huvisid. ja me töötame ka edasiste suhete edendamise osas mitte ainult Euroopa Liiduga, vaid meil on ka väga tugev koostöö Kesk-Aasia riikidega, samuti Kaug-Ida riikidega. ja meie usume, et Gruusia ähm, Euroopa Liidu usaldusväärse partnerina ja Euroopa ähm, osana äh, on ka väga osuliseks keskuseks ähm, Euroopa Liidu äh, äh, tegevuste osas Aasia suunal siin tõstatati mitu korda ka küsimus Türgi osas, meie äh, töötame Türgiga nende strateegiliste projektide osas, mis on olulised ka äh, Euroopa Liidu jaoks, üks puudutab äh, näiteks maanteed, see avatakse nüüd kolmekümnendal oktoobril ja see oli väga oluline Äh, projekt, kuhu olid kaasatud Gruusia, Aserbaidžaan, Türgi ning äh, see loob väga olulise ähm, liidese äh, Euroopa ja Türgi vahel. samuti energia ja gaasitarned Euroopasse on oluline Kaspia ressursside tarnimine Euroopa Liitu juba on olemasolevad äh, torujuhtmed ja võrgustikud on olemas, nii et äh, ka need projektid on käimas, nii et need on olulised strateegilised äh, projektid, mis ühendavad meid. ja, ja siin on olulised ka meie väga head naabrussuhted ning me oleme vägagi huvitatud selles, et need projektid oleksid edukad ja et meie koostöö oleks edukas. ning äh, me usume ja loodame väga, et, et mõningad äh, protsessid, mis praegu on ähm, vastuolulised, äh, tekitavad vastuolusid Euroopa Liidu ja Türgi vahel ja ja teemad, mis, ähm, küsimused, mis ka seda piirkonda mõjutavad, lahendatakse ja me jätkame koostööd, ühiselt äh, tegutsemist äh, ka äh, Euro-Atlandi kogukonnaga selle nimel, et me saaksime olla partnerid kõikides valdkondades. me oleme vägagi huvitatud ka sellest, et et me saaksime teha koostööd mitte ainult mainitud riikidega, vaid me loome ka väga tihedaid ähm, sidemeid ka assotsieerunud riikidega. siin juba äh, küsiti Ukraina, Moldova kohta ja küsiti, milline peaks olema meievaheline koostöö ja mida peaks tegema Euroopa Liit selleks, et äh, tugevdada äh, reformiprotsessi nendes riikides ja tugevdada ka koostööd nende riikide vahel nii et meil on väga äh, sügavaktiivne dialoog nii Ukraina kui Moldovaga, äh, assotsieerunud riikidega ja me vaatame, millised on äh, meie võimalused, millised on võimalused edasi lõimuda ja millised on võimalused kasutada ära kõik need võimalused, mida assotsiatsioonilepingud pakuvad ja, ja millised on võimalikud ähm, edasi edusammud ähm, ka suhetes Euroopa Liiduga. nii et me oleme huvitatud ähm, edusammude saavutamisest ka koostöös assotsieerunud riikidega, me oleme huvitatud edusammude saavutamisest koostöös ka kõikide idapartnerlusriikidega, sellepärast idapartnerlus on äh, projekt, mis on meie jaoks äärmiselt oluline, see on oluline kõikide selle liikmete jaoks ja ma usun, et see, see vaimsus on äh, olemas siin, et see vaimsus ja äh, hoiak äh, on olemas ka tippkohtumisel. jah, erinevusi on ambitsioonikuses ja selles, kui lähedal üks või teine assotsieerunud või naabrusriik Euroopa Liidule on, aga idapartnerluse projekt on meie jaoks tähtis ja, ja meie jätkame oma ühise tuleviku ehitamist ähm, selle väga olulise projekti raames üheskoos. ja, ja olulised on ka kahepoolsed suhted äh, idapartnerlusriikidega ja, ja Gruusia jätkab ka koostööd kahepoolses formaadis äh, läbi siis erinevate äh, formaatide ja millised on kõige olulisemad äh, prioriteedid. me oma kahepoolses ähm, ähm, lõimimisprotsessis Euroopa Liiduga me oleme välja toonud kuus prioriteeti, aga kui me räägime ühest kõige olulisemast prioriteedist, siis see on poliitiline, poliitilised äh, signaalid. ja see on poliitiline äh, tugi, mis peab jätkuma ähm, Äh, Gruusia äh, Euroopa pürgimuste osas. nii et äh, see peab olema väga häälekas. ja nüüd siseküsimused. aga ma lõpetan naabruspoliitika kommentaaridega niisiis, meil on väga tugevad sidemed Ukrainaga, meil oli see aasta väga aktiivne aasta suhetes Ukrainaga. meie peaminister käis Ukrainas ja Ukraina president käis Gruusias ning nende suhted rajanevad riikidevahelistel suhetel ja mitte isikutevahelistel suhetel. ning me loodame, et enam selliseid äh, isikuid esile ei teki, kes võib-olla meievaheliseid suhteid hägustavad. ja mis puudutab nüüd siseküsimusi, siis kõigepealt põhiseadusest. niisiis, nagu ma mainisin, meie dok-, dokument on väga progressiivne, Veneetsia komisjon on andnud omapoolse kinnituse ja heakskiidu sellele ja see pakub äh, uusi äh, sotsiaalõigusi, kodanikuõigusi, meediavabadus, äh, kohtusüsteemi sõltumatus on tagatud ja esimest korda, nagu ma ütlesin, Gruusia ajaloos ka Euro-Atlandi suund on seal mainimist leidnud. nii et see on väga oluline progressiivne dokument Gruusia jaoks ja me loodame, et järgnevatel aastatel see, selle olulisus ähm, muutub väga nähtavaks nii siseriiklikul kui ka ähm, välispoliitilisel tasandil. oluline on ähm, sellega tagada suurem poliitiline pluralism ja samuti ka opositsioonile tagatakse sellele rohkem võimalusi nüüd, et ähm, kaotati ära ähm, boonuste süsteem, siis see oli ka üks olulisemaid järeleandmisi, mida ähm, valitsev partei tegi sellega seoses. et nii et presidendivalimised peaksid aset leidma otsevalimiste kaudu ja nüüd siis äh, muudeti nii Äh, nii presidendi kui parlamendi äh, valimist nüüd, äh, need leiavad aset üheskoos aastal kaks tuhat kakskümmend neli, nii et ka see on üks olulisemaid saavutisi valimiseks, nii et praegu me oleme ähm, valimiseelses faasis, kahekümne esimesel oktoobril toimuvad kohalikud valimised ja meil on ka OECD vaatlejad koha peal, NDI ja, ja ka teised rahvusvahelised Ähm, organisatsioonid on oma vaatlejad kohale saatnud ja kõik senised avaldused on äh, näidanud, et, et äh, meie äh, valimisprotsess on vaba ja mm, vastab kõikidele nõuetele ning me loodame, et valimistest saab jällegi väga hea saavutus meie demokraatia jaoks. Gruusia on äh, huvitatud ka õiguste tagamisest ja võimaluste tagamisest kõikidele meie kodanikele ja euroopalik äh, Gruusia ähm, lähtub ka Euroopa standarditest ja mm, väärtustest ja mis puudutab meie Abhaasia, Osseetia äh, kodanikke, siis äh, loomulikult me soovime neid äh, tagasi ähm, saada oma ühiskonda, oma ja tagada neile sellise keskkonna, millest saavad kasu kõik Gruusia kodanikud ning me teeme kõik, mis meie võimal-, võimal-, võimuses selleks, et ähm, levitada meie demokraatlikke saavutusi, et sellest saaksid kasu äh, kõik äh, meie Gruusia kodanikud, ka need, kes elavad äh, okupeeritud aladel. ja mis puudutab nüüd riigisiseseid põgenikke ja okupeeritud alade kodanikke, siis me võtsime vastu väga olulised otsused võeti vastu väga olulised otsused eh, ÜRO Inimõiguste Komitee poolt, samuti ÜRO Peaassamblee poolt ja, ja märtsikuus eh, võeti vastu eh, resolutsioon, mis puudutas siis inimõiguste ülemvoliniku juurdepääsu okupeeritud territooriumitele, paraku talle seda juurdepääsu ei tagatud ja me toet-, meil on ka Euroopa riikide toetus sellele resolutsioonile ja äh, ja me teeme teiega koos edasi koostööd selleks, et need rahvusvahelised instrumendid ka toimiksid ja saavutaksid ka tulemusi. mis puudutab riigisiseseid põgenikke sel aastal, on meil toetus nendele olnud suurem kui varem Euroopa Nõukogus. koostati ka peasekretäri ähm, raport, mis äh, käsitles äh, Venemaa-poolseid ähm, jõu kuritarvit-, äh, jõu kuritarvitamisi okupeeritud aladel kodanike vastu. ja seal on ära toodud ka erinevad kohustused, mida tuleb täita, aga sellest ei piisa ja seetõttu me tegutseme mitte ainult rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, vaid ka ähm, ka Genfi rahvusvaheliste arutelude formaadis näiteks. ja koos äh, teie äh, Euroopa Liidu suure toetusega ja ka liikmesriikide äh, tugeva toetuse abiga seda küsimust käsitletakse tõhusamalt, nii et riigisisesed põgenikud saaksid oma kodudesse tagasi pöörduda ja et Gruusia ähm, territoriaalne terviklikkus tagatakse ja vabandage, et ma ei jõudnud võib-olla kõikidele küsimustele põhjalikult vastata, aga me jätkame selle dialoogiga kindlasti tulevikus. aitäh! aitäh, et vastasite kõigile küsimustele, suur tänu ka selle arutelu eest! Thank you. Thank you.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 So ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, see on number viis. palun rääkige väljas. aitäh. meil on selle punkti jaoks aega ainult kümme viiekümneni, seega teeme kiiresti. me räägime siin iga-aastasest ühise välis- ja julgeolekupoliitika ellurakendamise aruandest. see on minu enda koostatud raport. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes panustasid sellesse teksti, eelkõige variraportööre erinevatest fraktsioonidest. meil toimus ka huvitav koosolek kus lepiti kokku kahekümne neljas kompromiss muudatusettepanekus variraportööride vahel. mõningate kolleegide soovil otsustasin esitada mõningad uued kompromissettepanekud, muuhulgas ka ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta. mõned teist soovisid ka seda tugevamalt mainida. siis arengud Lähis-Idas ja Iraanis ning samuti üks lõige puudutab eelarvet. ja see on seotud eelarvekomisjoni arvamusega ÜVJP kohta. ma loodan, et pärast neid uusi ettepanekuid on see tekst teie jaoks põhjalikum ja täpsem. tahaksin veel kord lõpetuseks teile meelde tuletada, meelde tuletada, et meil koostatakse ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning erinevate regioon, regionaalsed raportid, niisiis ärgem keskendugem eraldi regioonidele või riikidele või maailmajagudele. ning võiks vältida ka sellist kirjeldavalt äh, entsüklopeedilist äh, stiili, peaksime rääkima üldisemalt ikkagi välis- ja julgeolekupoliitikast, seega suur tänu veel kord variraportööridele ja fraktsioonidele ning annaksin sõna variraportööridele. ma saan aru, et Knut Fleckenstein täna hommikul siin kohal ei saanud olla, seega proua Piiri kõigepealt. aitäh, mina esindan täna siin Knuti, sest tema ei saanud täna tulla. aga tema ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sooviksin teada anda, et teil oli tõesti hea variraportööride kohtumine kompromissmuudatusettepanekud on tugevad ning äh, annavad kokku põhjaliku ja hea teksti ÜVJP kohta. samuti soovime keskenduda eraldi riikidele, sest siis saab dokument olema tasakaalustatum. ning lõpetuseks tahaksime me tänada teid, David McAllisteri ning teisi variraportööre hea töö eest, aitäh! aitäh nende lahkete sõnade eest ja nüüd härra Paet Hans van Baleni nimel. tere hommikust! ALDE fraktsiooni nimel tahaksin ka öelda, et tekst on hea ja tugev, toetame seda. siin on kaetud suu-, paljud problemaatilised valdkonnad, näiteks Venemaa vägivaldne tegevus Ukrainas ning samuti meie ülemaailmne tegevus, terrorismi, rändealane tegevus ja nii edasi. samuti meeldib see, et mainitakse konkreetsemalt teatud teemasid, näiteks see, et meil on vaja teha rohkem kaitsealast koostööd. veel üks teema, mis on järjest tähtsam, nimelt küberjulgeolek. ka see peab olema suurem osa meie välistegevusest, ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. loomulikult käsikäes NATO-ga, aga veel kord suur tänu raportöörile, variraportööridele nagu ma ütlesin, ALDE toetab seda teksti. Thank you, Urmas Peit. Und nun für GUE NGL Frau Lösing, bitte. suur tänu, äh, GUE nimel järgmine, palun. proua Lösing. jah, kuigi äh, raportööri lähenemine on äh, väga praktiline ja mm, julge, julgeoleku kaitsepoliitika, õigemini siis välisjulgeolekupoliitika on siin teemaks, siis meie meelest on pro-, problemaatiline see, et ei arvestata sellega, et konflikti põhjused on ikkagi sotsiaalset laadi ja mis puudutab kliimamuutusi, keskkonna küsimusi, siis ähm, sellest ei räägita, nii et äh, siin äh, raportis isegi öeldakse, et äh, neid saab, selliseid konflikte võiks sõjaliselt lahendada. meie muudatusettepanekutest ühtegi raportisse ei kaasatud, aga sellegipoolest äh, raportis ähm, on ähm, häid lähenemispunkte, meie, me toetame kompromisse kaheksa ja seitseteist, ma ei hakka teile praegu rääkima nende muudatusettepanekute sisust ja äh, paljude teiste kompromisside puhul meie põhimõtteline äh, seisukoht on vastu sellele ja seetõttu me oleme vastu nendele äh, kompromissidele ja siia hulka kuuluvad eelkõige need, mis puudutavad parempoolsete ja ka fašistlike, populistlike jõudude ähm, ähm, muudatusettepanekuid ja vastavaid kompromisse, kuhu need muudatusettepanekud on esitatud. meie esitame vähemusraporti, aitäh. Vielen Dank, Frau Lösing, für Ihre Worte. War im Ergebnis auch aitäh, proua Lösing, nende sõnade eest, loomulikult äh, see oli ka äh, oodatav sõnavõtt, äh, arvestades neid tulemusi. härra Schaffhauser, palun. Ah, no minu nime võib saksa moodi ka hääldada, päritolu on Šveitsi-Saksa äh, oma. seega noh, me võime seda teksti toetada, aga ikkagi Äh, vabandage, et ma nüüd sellise prants-saksa elemendi jälle sisse toon, muidugi esimees toetab ise seda teksti, sest ta räägib siin Euroopa suveräänsusest, see, seda ma ei vaidlusta, ja mm, liikmesriikide perspektiive kuidagi ähm, äh, vähendatakse, aga eh, me peame ikkagi järjekindlad olema. Eurotsooni eelarve peab ka Euroopa eelarve vastama praegu, Saksamaa ei ole selle oma heakskiitu andnud, seega mida me tahame? kas eh, oleme nagu meie, keeldume eh, oma riigi suveräänsusest või tõesti räägime sellisest äh, Euroopa perspektiivist, nagu teie räägite, aga siis peab Euroopal ka olema Euroopa eelarve, ei saa nii, teha niimoodi, et ühest küljest ütleme, et äh, oleme eurooplased, aga sellist euroopalikku eelarvet ei ole. tänan. aitäh, härra Schaffhauser. kas on veel kommentaare? ECR, rohelised, EFTD ei ole ei ole kommentaare. sellisel juhul viitan veel kord tähtaegadele. me peame hääletama ahvetis kuuendal novembril ja hääletus täiskogus detsembrikuus. suur tänu kõigile sõnavõtute eest ja nüüd saame edasi minna ja jõuame juba kuuenda päevakorrapunkti juurde. me oleme isegi jõudnud sinna viisteist minutit varem. see puudutab siis soovitust nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele Hongkong kakskümmend aastat pärast üleminekut. ja annan oma kolleegile koosoleku juhatamise üle Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate sobre la... nii, nüüd siis päevakorrapunkt number kuus ja arutame soovitust nõukogule, komisjoni ja Euroopa välisteenistusele seoses kahekümne aasta möödumisega Hongkongi üleandmisest Hiinale. Hongkong on üks maailma tähtsaimat finantskeskusi. Äh, Hongkongi elanike elatustase on väga kõrge. nüüd annan Alan Smithile sõna, tema on raportöör ja ta kolm nädalat tagasi esitas meile ka oma soovitused. suur tänu, esimees, kolleegid, teen lühidalt, kui ma oma soovitusi tutvustan. tegelikult äh, on see hõlmanud erinevaid aspekte ja ma tahaksin Paulot ja Samueli ja sekretäriaati tänada tohutu töö eest, mis on ära tehtud, meeskonda tahaksin tänada, tahaksin tänada kõiki neid sidusrühmi, kellega kohtusin, Hiina missioon, Hongkongi esindus, Euroopi, Euroopa Liidu esindus Hongkongis, kõik on kaasa aidanud nende soovituste koostamisele. nüüd meie lähenemine on nii faktipõhine kui võimalik, Euroopa Liit Äh, on kollektiivne organisatsioon, tahaksime erinevates aspektides nii palju mõju avaldada kui võimalik, aga tahaksime väärtustada just fakte äh, selles suhtes, kuhu me äh, oleme jõudnud Hongkongis. Hongkong on väga oluline Euroopa Liidu partner ja oluline mõjur samuti. me ei tahaks liiga kriitilised ka olla. meil on ka palju, mida õppida, taastuvenergia, jäätmekäitlus äh, ja tõesti ähm, me äh, rõhutame siin koostöövajadust, demokraatiast räägime, äh, samuti sellest, mida tähendab üks riik, kaks süsteemi. aga hea meelega kuuleksin, mida kolleegid arvavad sellest, alati on võimalik muudatusettepanekuid teha ja parendada teksti, sest ma loodan, et enamus selle heaks kiidab, selle teksti. tänan suur aitäh teile ja nüüd annan variraportööridele sõna, palun. suur tänu, aitäh Alan Smithile selle äh, soovituste projekti eest. meie oleme ka aidanud kaasa arvamuse koostamisele, nagu te teate, mina olen variraportöör kahekümne neljanda oktoobrini aega muudatusettepanekuid esitada ja püüame kaasa aidata selle teksti parendamisele. kõik teavad, et Hongkong on väga oluline kaubanduspartner Euroopa Liidule ja sel põhjusel oleme ka arvestanud sellega, et eh, riigi demokraatia olukord on väga oluline. üks riik, kaks süsteemi on midagi, mida tuleb alati arvestada ja mm, siin on ka selgitatud, miks äh, Hongkong on viieteistkümnendal kohal meie kaubanduspartnerite seas. Ähm, nagu te teate, Euroopa Liit ja Hongkong on tõhustanud koostööd kõrghariduse valdkonnas Erasmuse ja Erasmus plussi kaudu ja samuti äh, läbi erinevate mobiilsusprogrammide Hongkong teeb koostööd mitmete Euroopa Liidu ülikoolidega. suure huviga ootan siis seda äh, rap-, parandustega raporti projekti ja lõppude lõpuks ma usun, äh, saame koostöös äh, valmistada ette väga hea teksti, tänan. suur tänu. järgmiseks annan sõna Joe Lainenile. aitäh, härra esimees mina öö, ähm, pean vabandama meie variraportööri Pikula nimel, sellepärast et ta ei saa siin täna olla. aga äh, olles ka Hiina delegatsiooni liige, siis see on teema, mis mindki väga huvitab. suur tänu Alan Smithile selle raporti eest. ma arvan, et see annab väga hea ülevaate olukorrast Hongkongist kakskümmend aastat äh, peale ähm, siis üleminekut. nii et et ähm, meil on kaks resolutsiooni olnud ähm, raamatukauplejate kohta, kes kadusid, aga muus osas me oleme olnud suhteliselt vaiksed äh, Hongkongi osas ja seetõttu see raport tuleb praegu väga õigeaegselt ja seetõttu oligi viimane aeg, et me selle markantse ja äh, eripärase linnaga ka tegeleksime. ja siin äh, keskmes me peame, peaksime rääkima ühest riigist, kahest süsteemist, nii et äh, see lubati viiekümne, viiekümneks äh, aastaks, need kakskümmend aastat on möödas, kolmkümmend on veel ees ja mõningaid märkusi võime küll teha selle staatuse kohta, sellepärast et me oleme ka näinud erinevate, erinevaid sekkumisi Pekingist kuidas nad on sekkunud Hongkongi äh, demokraatiasse, demokraatlikesse liikumistesse ja, ja paljud ajakirjanikud peavad arvestama sellega, et nad ei saa enam kõik, kõigest kirjutada, mida nad soovisid ja see puudutab äh, siis ka neid äh, raamatukaubitsejaid, nendega juhtunut, mis tegelikult näitavad, et et tegutsetakse vastupidiselt lubatule et äh, Hongkong ei ole ikkagi päris sõltumatu territoorium, kus äh, on äh, tagatud nende kodanike põhiõigused, meediavabadus ja nii edasi. ja loomulikult Hongkongi protestiliikumised olid väga laialdased, seal oli ka neid rühmitusi, kes soovisid ikkagi Hongkongi sõltumatust, mitte ei soovinud lähtuda sellest üks riik, kaks süsteemi põhimõttest ja meie oleme alati lähtunud ühe Hiina poliitikast ja meie ettepanekud, muudatusettepanekud lähtuvad ka sellest äh, seisukohast. ja siin ka juba räägiti mõningatest probleemidest, äh, mis äh, suurlinnal on, seal on äh, mitmemiljoniline rahvastik äh, ja see puudutab siis äh, probleeme rändega, sisse-väljarändega, jäätmekäitlusega, äh, energiatarnetega, nii et ka kõiki nende probleemidega tuleb arvestada, kui Hongkongiga tegeletakse ja ma arvan, et ähm, ähm, Euroopa Liidu jaoks on väga positiivne, et me tihedaid suhteid peame selle olulise majanduskeskusega ja selle mitmemiljonilise eh, linnaga ja ootan huviga tööd selle raporti kallal. suur aitäh, härra Velder, palun. suur tänu. suur tänu, härra esimees. ja äh, kuulasin äh, väga suure tähelepanuga härra Smithi raportit ikka ja jälle. ja, ja vaatasin ka, mis toimus eelmisel suvel Hongkongis. ja äh, samuti tõstatati Hongkongi äh, elanike identiteedi küsimus, äh, samuti milline on Hiina Rahvavabariigi roll ja peale mitmekordset lugemist ma jõudsin tulemusele, et te olete tõesti väga äh, õigesti väga laiaulatusliku aruande koostanud ja seetõttu ma tunnustan teie tööd ja kui mul on lubatud veel üks märkus, siis äh, teie äh, soovituses J, see äh, kriitika on küll toodud, aga siin te räägite siin, et oli lubatud, et üks riik, kaks süsteemi, aga et sellest päris kinni ei peeta. ja mina leian, et me peaksime siin kriitilisemad olema ja nii nagu ka Jo Lainen ütles, et me peaksime ikkagi siin keskenduma ka sellele, mis juhtus nende äh, raamatukauplejatega. Äh, et äh, see, et selle kriitilise noodiga tuleks arvestada ka siin punktis J. nii et jah, need faktid on siin õiged, aga tõlgendus peaks ka olema samasugune. ja ma loodan, et meie konstruktiivsed kohtumised kindlasti panustavad sellesse, et teie väga hea raport veelgi paremaks muutus. aitäh ja nüüd kolleeg Pärt. Urmas Paet, palun. suur tänu, ma nõustun kolleegidega, sest tegemist on väga tugeva tekstiga. nagu me kõik teame, Hongkong on arenenud äh, avatuks ärksaks ühiskonnaks, me peame seda ka respekteerima, seda, et üks riik, kaks süsteemi ongi olnud äh, võtmeks nendes saavutustes. siiski võiks käsitleda mitut küsimust veel selles tekstis, äh, poliitiliste parteide tagakiusamine, pressivabadus, äh, kontrolli tugevdamine, poliitilise kirjanduse üle, raamatumüüjate kadumine, need on küsimused, mida tuleb käsitleda. samuti tuleb arvestada seda, et Korea poolsaarel on pinged suurenenud. Põhja-Korea rahapesu Hongkongis tuleks samuti arutluse alla võtta, see on vastu ÜRO eh, Julgeolekunõukogu resolutsioonile, millega keelatakse Põhja, eh, Põhj-, Põhja-Korea ettevõtete toetamine Nende ja seniorid. suur tänu, annan sõnajärje üle raportöörile well,. suur aitäh, kolleegid. mul ehm, on hea meel nende kommentaaride üle ehm, ja mul on jäänud mulje, et te tahate veelgi tugevamat teksti, ehm, lisaks diplomaatilistele jõupingutustele ülikoolide koostöö, majandussidemed, väga hea, et te rõhutasite neid. mul on hea meel, et te ütlesite, et tõesti praegu on hea, hea moment teha kokkuvõtteid sellest, mis on toimunud Hongkongis kahekümne aasta jooksul ja teha seda konstruktiivselt. kohtusüsteemi sõltumatus, meedia sõltumatus vajavad rõhutamist Joe Lainen rääkis päris õigustatult seda, et äh, Hongkongis püüd-, äh, püüavad osad ka saavutada sõltumatust ja me peame siiski arvestama praeguse reaalsusega, mida ei tohi küsimärgi alla seada ja seetõttu arvestame, et äh, teatud debatt toimub Hongkongist ka, aga reaalsus on see, eh, nagu ta on ja sellega tuleb arvestada. edasi, Vasspelder võttis sõna ja ütles, et eh, tuleks leida parem tasakaal ja ma olen täiesti nõus sellega, tehke muudatusettepanekuid ja veel viidati sellele, Äh, mis toimub Koreas ja äh, seostati seda rahapesuga. tõesti äh, tuleks nimetada ka dialoogi Taiwaniga ja laiemat olukorda. muidugi Hongkong ei ole isolatsioonis, praegune kokkuvõtete tegemine oleks kasulik ja ja kindlasti tuleb tunnistada, et rahapesu on üks suuremaid probleeme Hongkongi jaoks, olen ise seal käinud ja tean, et rahapesu on jätkuvalt probleemiks, kuigi on toimunud teatud edasiminek ja ma arvan, et ähm, et äh, kindlasti võivad teie muudatusettepanekud aidata mind parema teksti koostamisel, tänan! suur aitäh, härra Smith! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend neli oktoober, järgmine teisipäev. teine debatt toimub Ahvetis kahekümnendal novembril see päevakorrapunkt on nüüd ammendatud ja järgmine päevakorrapunkt eh, peaks olema meil koostöös Arengukomisjoniga, seega vahe, vahepeal toimub kümme minutit kohvipausi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 Colleagues, the last point. kolleegid, viimane päevakorrapunkt ja mina jätkan hispaania keeles. viimane päevakorrapunkt on meil siis hetkeolukord Kesk-Aafrika Vabariigis. korraldame selle arutelu koos Arengukomisjoniga kutsutud on raportöörid erinevat, Eh, institutsioonid on esindatud, näiteks eh, Kuhn Verwake Euroopa välisteenistusest, Carla Montesi eh, komisjoni DG Defcost, samuti Susanne Malone Euroopa Komisjoni kodanikukaitse humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadist ning tahaksin tervitada siin ka ÜRO arenguprogrammi kohalikku esindajat Najat Roštit kes vastutab siis ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni eest Kesk-Aafrika Vabariigis. soovime käsitleda Euroopa Liidu kõikehõlmavat lähenemist, äh, mida esindab siis välisteenistus põhiliselt äh, ja toimub ka küsimuste-vastuste voor äh, et me saaksime siis arvamusi vahetada ka ÜRO arenguprogrammi esindajaga tahaksime rõhutada, et Kesk-Aafrika Vabariigis on mitmeid probleeme ja kahjuks on olukord kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal veelgi halvenenud, vägivald on suurenenud, relvarühmitused on veelgi suurendanud rahva kannatusi, tsiviilelanikkonna ohvrite arv on kasvanud, seega see riik vajab rahvusvahelise üldsuse abi ja tuge. täna on meil võimalus Kesk- Aafrika Vabariigi olukorda igast aspektist arutada, äh, rääkida poliitikast, äh, finantsabist, julgeolekust ja nii edasi. seega annaksin kõigepealt sõna Euroopa väliste, vabandust, äh, TV Komisjoni juhatajale, palun. suur tänu, Javier, suur tänu komisjonile ja välisteenistusele et äh, soovisite ise algatuse korras anda ülevaate meie kahele komisjonile olukorrast Kesk-Aafrika Vabariigis. mida me teeme? me ei taha lihtsalt juttu puhuda sellest riigist. Äh, meie soov on saada ka vastused mõnedele küsimustele. nimelt, mida teha tulevikus? kahe tuhande neljateistkümnenda aastani peeti Kesk-Aafrika Vabariigi äh, arenguabi mõttes orvuks, sest ta äh, sai väga vähe rahvusvahelist abi vaatamata äh, sellele, et selle riigi rahvas on üks kõige vaesemaid kontinendil, kolonialism, sõjalised riigipöörded, levinud vägivald, võimu kuritarvitamine, ekspluateerimine, vastutustundliku käitumise puudumine riigi poolt, äh, kõik see on olukorda mõjutanud, kuid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal puhkes kriis ja peaaegu üks miljon Kesk-Aafrika kodanikku ähm, pidi lahkuma oma kodudest kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul. ja pärast seda otsustasid siis rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit pöörata äh, suuremat tähelepanu Kesk-Aafrika Vabariigile ja võib-olla teate, kaks tuhat neliteist juulis kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, Prantsusmaa, Saksamaa ja Holland, ühendasid jõud ja lõid vastava usaldusfondi. esialgu oli seal kuuskümmend neli miljonit eurot, mis siis on suurenenud nüüd kahesaja kolmekümne miljoni euroni ja sada kümme miljonit on praegu alles sellest. nüüd kahjuks äh, põhivoolu meedias ei kajastata praegust Kesk-Aafrika olukorda eriti sageli. aga olukord tundub olevat selline, et ähm, midagi pole paremuse poole liikunud äh, peale esimeste rahvusvahelise üldsuse sekkumiste. juulis oli kuulda häid uudiseid, kuna Aafrika Liit äh, oli aidanud koostada uue teekaardi rahu ja leppimise suunas, kuid vägivalla tase on ikkagi murettekitav inimõigused, humanitaarolukord teeb meile muret, julgeolekuolukord teeb muret. ja seda on ka täheldatud äh, hiljutises rahvusvahelise kriisigrupi raportis. Human Rights Watch on äh, oma raportis teatanud äh, seksuaalvägivalla juhtudest, tapmistest, isegi laste ärakasutamisest, kodudest väljaajamisest, et tundub, et asjad on täiesti kontrolli alt väljumas. esimest korda kahe aasta jooksul äh, oli juunis ulatunud äh, kodust minema aetud inimeste arv üle poole miljoni. sealt riigist lahkunud inimesed tavaliselt suunduvad naaberriikidesse elama ja me teame, et äh, olukord on halvenenud ja me teame, et meil äh, seisab ees mitmeid katsumusi ning täna siis äh, püüame leida vastuseid olulistele küsimustele. esiteks, kuidas muuta Kesk-Aafrika Vabariik selliseks riigiks, kus on korralik riigistruktuur, mis kaitseb ka oma kodanikke? teiseks, kuidas väljapressimisel põhi- ja vägivallal ja konfliktil põhinev majandus muuta selliseks, mis aitab elatist teenida kodanikel ka rahuajal? ja kolmas küsimus, kuidas piirata vägivalla levikut, kuidas desarmeerida relvarühmitused ning kuidas lõpetada karistamatuse kultuur Äh, ning suunduda leppimise teele. ja neljas küsimus, kuidas tagada see, et äh, erakorralist humanitaarabi riigile saata ning äh, muidugi kuidas saaksid ÜRO ja Euroopa Liit midagi ära teha, millist rolli nad võiksid mängida lisaks sellele, mida nad on juba teinud Need on sellised põhiküsimused, millele tuleb vastust otsida ja annaksin äh, sõna kõigepealt härra Kuhn Vervakele, kes on Euroopa Välisteenistuse Aafrika küsimuste eest vastutav tegevdirektor. suur aitäh ja tere hommikust! kõigepealt tahaksin tänada selle eest väliskomisjoni, et, et te leidsite aega äh, arutada Kesk-Aafrika Vabariigi olukorda ja aitäh ka selle eest, et esitasite täitsa õigeid küsimusi. Äh, koos Devco ja Ekoga püüame siis vastata teie küsimustele ja loodetavasti ka äh, suudame leida vastuseid enamasti. kõigepealt tuletan meelde lühidalt, milline on praeguse olukorra äh, taust, kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist oli Kesk-Aafrika oma ajaloo kõige hullemas kriisis. levis vägivald. Seleka mässulised võitlesid Antipalaka sõjaliste rühmitustega ja Aafrika Liit, Euroopa Liit et ÜRO äh, on seejärel otsustanud saata sinna rahu, rahuvalvemissioonid, et olukorda stabiliseerida, kuid me teame, et see ei ole olnud piisav. seega nüüd tuleks arengupoliitilist ja, ja poliitilist teed jätkata. poliitilisele poole pealt tahaksin esile tuua kahe tuhande kuueteistkümne aasta novembris toimunud äh, Frederica Mogherini korraldatud konverentsi. Äh, peale edukaid valimisi tutvustati meile Kesk-Aafrika rahuplaani. see oli suurepärane kollektiivne töö, sooviti kaks miljonit toetust saada äh, selleks, et siis riiki sellisest kriisiolukorrast välja tuua kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist toimunud arenguid rahastas enamasti ikkagi Euroopa Liit ja arvestades seda varasemat kriisiolukorda, oli meie rahalisel abil siiski edu, võimalda, see võimaldas põhiseadust korra tagas, tagada ja uuel valitsusel ametisse astuda kuid vaatamata Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse massilisele toetusele peab tõdema, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpust alates ja eriti just sel aastal on toimunud arengud, mis, nagu te ütlesite, viitavad sellele, et julgeolekuolukord on tõsiselt halvenenud. sõjaline võitlus jätkub ja eh, valitsus ei suuda oma plaani ellu viia ei suuda tagada paremat elujärge oma kodanikele ja rahu ja stabiilsust. näeme, kuidas erinevad vaenupooled jätkuvalt võitlevad omavahel. üle kahesaja inimese on juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimese kuue kuu jooksul surma saanud ning eh, peaaegu üks koma kaks miljonit inimest on jä-, jälle kord regioonist välja aetud, seega probleemid puudutavad kogu riiki, välja arvatud äh, võib-olla pealinna, bangid, äh, relvarühmitused võitlevad eelkõige kontrolli ja ressursside pärast, äh, ähm, toimub salakaubandus, see puudutab nii teemanteid, metsa, muid loodusressursse ja valitsus on praegu täiesti võimetu midagi ette võtma ja ei suuda tagada isegi riigi põhifunktsioone. lisaks sellele on viimastel kuudel näha olnud ka eh, etniliste pingete tõu-, tõusu, ta eh, on seotud ka teatud eh, religioonilise aspek-, või usulise aspektiga, vihakõne, boikotid, ehm, viha just konkreetsete kogukondade vastu, eelkõige, eelkõige kagu, riigi kagu osas eh, on väga tõsised. Eh, rünnakud toimusid Bangasus, sellepärast eh, ja, ja see teeb meile eriti muret sellepärast, et on siikule võetud just teatud kogukonnad ÜRO on saatnud oma mitmemõõtelise missiooni sinna, MINUSCA, selleks, et peatada vägivald, kaitsta tsiviilelanikkonda, kuid ka nendel on oma mandaadi järgimisega raskusi ja nad ise on sattunud rünnaku alla. mitmed missioonitöötajad on surma saanud ja sel aastal peab ütlema, et MINUSCA kõige olulisem panus on tulnud Portugalilt. Nemad on saatnud sinna kiirreageerimisüksuse. Minuska strateegilise mandaadi läbivaatamine on praegu vaatluse alla võetud New Yorgis ja loodame, et seda missiooni saaks tugevdada. Guterres, ÜRO peasekretär, avaldas sellekohase raporti sel nädalal ja eh, loodame, et meie ÜRO kolleeg valgustab meid selles küsimuses täna. selge on see, et isegi tõhustatud jõududega ei suuda Minuska kogu territooriumil stabiilsust tagada üksi, seega äh, kõik poliitilised jõud tuleb ühendada ja tuleb läbi viia julgeolekusektori reform. nagu te teate, Euroopa Liit äh, tegeleb selle küsimusega tõsiselt. me oleme saatnud sinna oma missiooni, me tahaksime koolitada kahte-kolme pataljoni julgeolekujõududes eh, ning eh, teeme seda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe, kaheksateistkümnenda aasta lõpuni, see on siis meie mandaadi lõpp, oleme juba kaks pataljoni välja õpetanud, aga jällegi eh, see on osa laiemast protsessist, mis puudutab Kesk-Aafrika Vabariigi armeed oleme kaalunud ka mandaadi pikendamist kahe aasta võrra ja tahaksime jätkuvalt äh, politseivõimekust äh, ning sõjalise politsei võimekust tugevdada koostöös ÜRO-ga. nagu ma ütlesin, algus, ainus lahendus saab olla kõikehõlmav poliitiline rahukokkulepe, äh, mis on suunatud õiglasele leppimisele. ja nüüd äh, seda protsessi peab juhtima praegu, äh, praegune usaldusväärne valitsus, äh, keda toetab rahvusvaheline üldsus ja me aitame seda valitsust, me oleme juba saatnud oma vanemeksperdid selleks, et presidenti ja tema meeskonda toetada et äh, toetada neid läbi, läbirääkimisstrateegia väljatöötamisel ning me saame seda teha toetudes Aafrika algatusele, me nimetame seda nii, sest Aafrika Liit on ise oma algatuse teinud see, selleks, et kokku tuua naaberriigid, et nad ühendada selleks, et aidata Kesk-Aafrika Vabariiki. Äh, neil on äh, suur vastutus selles rahuprotsessis me teame, et äh, Kesk-Aafrika riikid tuleb äh, Gabooni, Kongo-Brazzaville, Angola ja Tšaadiga seostada, sest nemad on osa regiooni organisatsioonist ja see võib siis Libreville'i teekaardi elluviimiseni, ähm, mis sisaldab vahendustegevust selleks, et vaenupooli lõpet-, äh, lepitada oluline on Aafrika Liidu algatus, valitsuse enda algatus, rahvusvahelised algatused ja meie välisteenistuses oleme koos, äh, kokku tulnud kõik osapooled kahekümne esimesel juunil sel suvel selleks, et ähm, saada ülevaade kõikidest algatustest ja need ühendada ja koordineerida neid paremini. Teege Sanke, Teege Rivko olid kaasatud komisjonist Eh, me tahaksime, et Euroopa Liit saavutaks eh, siis rahvusvahelise ühtsuse paremini koordineeritud tegevuse selleks, et toetada Kesk-Aafrika Vabariigi valitsust. poliitiliselt oleme kõik ühinenud selle ühe selge kontseptsiooni ümber, järgmiseks tuleb seda kontseptsiooni nüüd edasi arendada, tuleb kontakti võtta vaenupooltega ja relvarühmitustega, tuleb saavutada see, et nad relvad maha panevad, et nad ühiskonda äh, lõimitakse ning siis tuleb juba õigusemõistmise ja karistamatuse küsimus lauale võtta. see on väga oluline aspekt meie jaoks me tahaksime võidelda inimsusevastaste kuritegude ja karistamatuse vastu ja toetame Kesk-Aafrika Vabariiki sellises võitluses. samuti oleme me kindlalt vastu üldisele amnestiale, sest oleme näinud, milliseid tulemusi see võib, võib kaasa tuua. kestvat rahu ilma õigusemõistmise ja õiglase õigusemõistmiseta ei ole, seega me peame leidma sellise hapra tasakaalu, kui tõesti Aafrika algatus jõustub lähinädalatel. nüüd on loodud ka äh, õigluse ja lepituse komisjon ja erikriminaalkohus, me toetame neid äh, kriminaalkohus tööd teeb äh, tihedat koostööd rahvusvahelise kri-, kriminaalkohtuga ning ma kujutan ette, et asjad hakkavad edasi liikuma, ÜRO kaardistab inimõiguste rikkumisi ja see on oluline tunnistuste allikas, mis võimaldab erikriminaalkohtul ka oma tööd teha. ta võib uurimisi juba väga pea alustada ja edasi tegeleme ka tõsiselt poliitilise tööga, meil on igapäevased kon-, kontaktid äh, regiooni kõigi oluliste isikutega, presidendiga Kesk-Aafrika Vabariigist ja ma arvan, et äh, tegemist on olukorraga, kus Euroopa Liit on kõigi oma instrumentidega kaasatud poliitika, arengupoliitika, julgeolek, äh, humanitaarabi, aga kahjuks on ikkagi olukord rahvusvahelise üldsuse jaoks kuidagi vaeslapse jaoks äh, rolli jäänud. Äh, probleeme on Sahelis, Somaali poolsaarel, aga mitte ainult, tuleb tegeleda ka Kesk-Aafrika Vabariigiga. kui see Aafrika keskosa äh, areng pöördub valesse suunda, siis see, sellel on strateegilised tagajärjed, humanitaartagajärjed, inimõiguste dimensioon, seega tuleb äh, väga aktiivselt tegutseda ja ma olen kindel, et kolleegid annavad Äh, annavad veelgi täielikuma ülevaate sellest, mis toimub selles piirkonnas. tänan. aitäh ja nüüd annaksin sõna Carla Montesile, kes on Defco peadirektoraadi äh, Lääne- ja Kesk-Aafrika osakonna direktor. Teil on kümme minutit. aitäh, kuna meil on siin kolm kolleegi kohal, siis ma tutvustaksin seda, kuidas Euroopa Liidu lähenemine põhineb integreeritud äh, lähenemisel. ma räägiksin paar sõna poliitilisest olukorrast. Äh, äh, Koon juba rääkis poliitilisest olukorrast ning humanitaarolukorrast, räägib minu kolleeg ECO peadirektoraadist. tema tutvustab seda väga tõsist humanitaarolukorda. mina räägiksin äh, sellest äh, niinimetatud kriisile reageerimisest. Euroopa Liit on oluline toetaja Kesk-Aafrika Vabariigile, me oleme andnud kogu kriisi jooksul humanitaar- ja arenguabi terves sõjapiirkonnas ning olime kohal ka uue presidendi valimistel. välisteenistuses korraldasime ka mitmeid olulisi rahvusvahelisi konverentse, et riigi ülesehitamine saaks võimalikult kiiresti alata töötasime konverentsil koos mitmete oluliste äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega. meil on olemas nüüd äh, rahu- ja ülesehitusstrateegia Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks, mis koostati ka ÜRO ning Euroopa Liidu abiga me soovisime paika panna selge strateegia ning välja töötada peamised prioriteedid. loomulikult humanitaar- ning majandusolukord selles riigis on ääretult tõsised. julgeolekuolukord on halb ning kogu infrastruktuur Äh, on põhimõtteliselt kokku kukkunud. energia olukord, rahaline olukord on ka ebapiisavad selleks, et vast-, astuda vajalikke samme. ei suudata isegi ametnikele palka maksta, seega olukord on igal pool väga keeruline me oleme välja toonud nüüd terve rea kõige tähtsamaid prioriteete. kordan üle, Euroopa Liidu lähenemine on integreeritud humanitaarabi arengu e, e, jaoks nii lühemas kui pikemas perspektiivis, samal ajal töötades reformide ning julgeolekuolukorra parandamise kallal. seega lähenemine on integreeritud. millele siis keskenduti konverentsil, eelkõige praegustele probleemidele ning rohkem tulevikule kui minevikule. kõigepealt on meil PIN eraldi programm, riiklik programm, kuhu eraldati kakskümmend miljonit mis hõlmab siis erinevaid humanitaarabikavasid, toetame sellega ka Ähm, juhtimisstruktuure, paremat rahalist ja majanduslikku juhtimist, demokraatlikku juhtimist. üritame toetada ja rahastada kõiki reforme ka julgeolekusektoris ning samuti toetame leppimisprotsessi samuti tuleb äh, üles ehitada põllumajanduslik äh, tugevus ning toetada väikeettevõtteid. seega äh, me peame toetama näiteks seda, et saadaks hakata, hakata tegutsema põllumajandusega, meil on äh, paika pandud riiklikud arengukavad ning juunis võeti vastu meetmed, kuidas toetada eelarveliselt seda riiki, me oleme erandanud kuuskümmend neli miljonit eurot selleks, et sealne valitsus, kas on tõlkega probleeme? meil on inglise keele tõlkega probleeme. Ok? Continuo, continuo in francese o in inglese. <laughs> Eh, per la prima volta okay. uh... Eh, Sorry. kas ma peaks rääkima mõnes muus keeles siis? ei, itaalia keel on sobiv. olgu. üritasin rääkida itaalia keeles, sest ma meeleldi räägin oma emakeeles, aga loomulikult võin ma rääkida ka, ka prantsuse või inglise keeles, igatahes oleme vastu võtnud nüüd esimesed meetmed, kaheksakümmend neli miljonit on kokkuvõttes eraldatud ning esimesed kakskümmend miljonit on välja makstud. me äh, peame toetama uusi võime ning samuti aitama näiteks ametnikele palka maksta. siis teine toetusmeede mis puudutab reforme ja julgeolekuolukorda. seda tuleb teha leppimise toetamise raamistikus. see käib kooskõlas juba praegu astutavate sammudega, näiteks äh, sõjaväelaste koolitus ning ÜRO poolne abi ka julgeoleku ja kaitse valdkonnas. niisiis on astutud mitmeid erinevaid samme, soovisin lihtsalt rõhutada, nii nagu alguses ka öeldi, et meil on see kuufond, mis jätkab tegevust, see, sellega alustati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, sellega siis antakse otsest abi kohalikele inimestele, meil on ka teised lisafondid, millega, millest kanti BQ programmi veel nelikümmend viis miljonit. et me saaksime kiiresti reageerida öö, uutele arengutele meie prioriteetsetes valdkondades. näiteks sildade ehitamine, mis jällegi parandaks juurdepääsu senini täiesti isoleeritud piirkondadesse. ning et riigivõimud ikkagi jõuaks ka tagasi nendesse piirkondadesse. Need on olulised projektid, millega me saame toetada näiteks toiduabi edastamist ning ka tervishoiusüsteemi taastamist, mis on senini täiesti kõlbmatu olnud. viissada viiskümmend keskust on saanud meil sellist elementaarset abi selleks, et majandustegevus uuesti hoo sisse saaks, on hädavajalik toetada kohalikke inimesi, sest nad on täiesti hüljatud olnud. Nad on olnud erinevate relvastatud rühmistud, rühmituste meelevallas, seega meil on vaja jõuda sinna isoleeritud piirkondadesse. samuti on meil vaja toetada valitsust, et nad institutsionaalselt oleks tugevamad, kahjuks avalik isikuhalduse sektor on väga habras. seega Euroopa Liidu jaoks on see toetus väga tähtis. selleks, et lõpuks jõutaks ka reformide, hädavajalike reformide läbiviimiseni. ka tehniline abi on osa sellest tööst jällegi koostöös kohalike võimudega et neid reforme läbi viia. Need reformid on tõesti ääretult tähtsad praegune väljakutse seisneb selles, et äh, riigivõimu esindajad jõuaks igale poole üle riigi, eriti sinna isoleeritud piirkondadesse, et tõeline äh, valitsus, äh, riigi, riigivalitsus suudaks töötada, sest nad on senini täiesti kadunud olnud, eriti isoleeritud piirkonnadest. lõpetan siinkohal ja olen valmis teie küsimustele vastama. aitäh! järgmisena Susanne Malaun, kes juhib Põhja, Kesk ja, ja Lääne-Aafrika osakonda EKO peadirektoraadis. aitäh, nagu Karla ja Kuhn juba mainisid ära, siis Euroopa Liit on olnud oluline Kesk-Aafrika Vabariigi toetaja ning üks suuremaid humanitaarabi doonoreid. me oleme andnud konkreetset praktilist solidaarsust abi Kesk-Aafrika Vabariigi inimestele ning sealt põgenenud inimestele. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on Euroopa Komisjon eraldanud kaheksakümmend kaheksa miljonit eurot humanitaarabiks sealsetele inimestele, kes on kriisi tõttu kannatanud. sellel aastal on see summa kakskümmend neli miljonit, see on kogu toetussumma sisepõgenikele ning teistele kannatanutele äh, Kesk-Aafrika Vabariigis ning see hõlmab ka humanitaarabi naaberriikides, eriti Tšaadis ja Kamerunis olevatele põgenikele. nagu te teate, näete, siis Euroopa Liit on olnud üks peamisi humanitaarabi andjaid, kuigi kahjuks on humanitaarprogramm endiselt alarahastatud, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Äh, vajadusi äh, hinnati nüüd äh, suuremaks hiljuti veel, selgub, et on vaja peaaegu viissada miljonit dollarit selleks, et täita ainult Kesk-Aafrika inimeste vajadusi. sellest rahast on koos ainult kolmkümmend protsenti ning humanitaarabi koordinaator Nashat kindlasti annab selle kohta rohkem infot see, et meil ei ole piisavalt vahendeid humanitaarabi andmiseks, on äärmiselt murettekitav, eriti nagu te kuulsite, siis olukord halveneb ning tõesti on vaja sellele rohkem rahvusvaheliselt tähelepanu pöörata. eelmisel nädalal olin nädal otsa Kesk-Aafrika Vabariigis kohal koos kolme ÜRO äh, agentuuri äh, direktoriga. külastasime seda äh, hotspoti äh, ning äh, põgenike hotspoti ning seal oli selgelt näha, et humanitaarolukord tõsiselt halveneb ning meil on vaja rohkem rahvusvahelist toetust, nagu Kuhn juba ütles, siis sellel aastal võis täheldada erinevaid vägivallapuhanguid erinevates riigi osades, idas, läänes, kesk, äh, keskel, eriti alates üheksandast maist sellel aastal on vägivaldseid rünnakuid järjest rohkem olnud, selle tulemus on olnud see, et sisepõgenike hulk on suurenenud viiskümmend protsenti võrreldes aasta algusega. nüüd on Kesk-Aafrika Vabariigis sisepõgenike hulk kuussada tuhat inimest ning umbes kahe, nelisada kaheksakümmend üks tuhat põgenikku on naaberriikides. see tähendab seda, et me oleme tagasi seal, kus me olime kahe tuhande kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal aastal. nagu esimees ka ütles, et üks viiest Kesk-Aafrika Vabariigi kodanikust on pidanud lahkuma kodust põgenenud ning sõltub meie abist. Te võite ette kujutada, et sellises riigis nagu Kesk-Aafrika Vabariik äh, on inimesed väga-väga haavatavad nii või naa erinevatel põhjustel, millega, mida me üritame lahendada arengufondide läbi ning igasugused uued šokid nagu sundümberasustamine või põgenemine tähendab seda, et terve see elanikkond sõltub humanitaarabist. kokkuvõttes on hinnanguliselt olukord selline, et üle poole Kesk-Aafrika Vabariigi inimestest vajavad humanitaarabi, me räägime siin kahest koma neljast miljonist inimesest, kes sõltuvad välisabist. ainult Kesk-Aafrika Vabariigis. nagu me näeme, humanitaarabi vajadused on üüratud ning äh, siin on ka mitmeid probleeme rahastamine, selle nappus ei ole ainuke väljakutse. üks suuremaid väljakutseid humanitaarabi andjate ees Kesk-Aafrika Vabariigis praegusel hetkel on juurdepääs. juurdepääs mitmes mõttes, esiteks kuna maanteid napib ja suur osa inimestest elab kaugetes piirkondades, siis on füüsiliselt raske juurde pääseda neile. teiseks, julgeolekuolukord praktiliselt igal pool riigis, kus sellel aastal oleme näinud ka, et on hakatud ründama humanitaarabi andjaid ning lõpetuseks on juurdepääs vilets ka seetõttu, et ei nõustuta vastu võtma humanitaarabi organisatsioone, äh, ei, see puudutab nii kohalikke elanikke, relvastatud rühmitusi, aga ka valitsust. nagu te mäletate, siis sellel aastal on eraldatud kakskümmend neli miljonit, sellega on antud, antud kiireloomulist humanitaarabi Kesk-Aafrika Vabariigile endale, näiteks läbi kiirreageerimismehhanismi, millega me oleme saanud luua süsteemi, mis läbi humanitaarabi andjad saavad kiiresti jõuda abivajajateni, anda elementaarset humanitaarabi. näiteks puudutab see esmast tervishoidu, toiduabi ja nii edasi. ja loomulikult jätkuvalt anname humanitaarabi ka põgenikele naaberriikides, eelkõige Kamerunis ja Tšaadis me anname esmast äh, toiduabi, mis endiselt kahjuks on vajalik, nad sõltuvad sellest, siis meil on ka kaitseprojektid ning üritame ka äh, võimaldada natukene neil ise äh, elatist teenida. kokkuvõtteks, võttes arvesse, et humanitaarolukord on üsna, perspektiiv on üsna, üsna kehv seal, siis tooksin välja viis elementi, mis saaks aidata humanitaarabi andmist lihtsustada. esimene element on see, et meil on kohapeal vaja tugevdada kiirreageerimissuutlikkust abiorganisatsioonide poolt. kohapeal eelkõige kaugemates piirkondades, neil on vaja tõesti kiiresti reageerida äh, Äh, sellele, kui on sunnitud inimesed põgenema oma kodudest näiteks. teine element, veelgi rohkem on vaja tugevdada erinevate abiorganisatsioonide töö koordineeritust. meil on vaja ühisanalüüse vajaduste kohta ning ühist reageerimiskava, kus on selged strateegilised prioriteedid ka kirjas. kolmas element, tuleb selgelt vahet teha tsiviil- ja sõjalise tegevuse vahel see on hädavajalik, kuna olukord Kesk-Aafrika Vabariigis on väga keeruline ning see aitaks ka äh, sellele kaasa, et aktsepteeritakse rahvusvahelise abi organisatsioone. neljas element, tuleb säilitada tugevad sidemed erinevate doonorite vahel, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit on üritanud seda ka saavutada läbi meie usaldusfondi PECU, mida Karla mainis, aga me peame äh, aitama ka naaberriikide tegevusele kaasa põgenike äh, toetusel, sest kahjuks naaberriikides asuvatel põgenikel ei ole lähitulevikus küll plaanis tagasi äh, kodu, koju minna, võttes arvesse seda olukorda nende kodumaal. seega tuleb kohaneda uue olukorraga, see ei ole enam kiireloomuline hädaabi, vaid peame vaatama, milliseid muid instrumente kasutada selleks, et eh, reageerida sellele pikaajalisele pagulusele. ja lõpetuseks oluline element veel, nimelt tuleb tõsta rahvusvahelikku tead-, rahvusvahelist teadlikkust selle halva olukorra äh, kohta Kesk-Aafrika Vabariigis. Euroopa Komisjoni jaoks on äh, Kesk-, Euroopa Liidu jaoks justkui on Kesk-Aafrika Vabariigi põgenike olukord Tšaadis ja Kameruunis justkui unustatud, seega me peame sellest rohkem rääkima. väga kasulikud on ka sellised parlamendi algatused nagu tänane koosolek või ka parlamendi jaanuarikuine resolutsioon, kus te ka kutsusite üles rahvusvahelisi doonoreid tõhustama oma abi koos Euroopa Liidu tegevusega. et tõesti aidata inimesi, kes on kannatanud sealse kriisi tõttu, aitäh! suur tänu! jah, nüüd küsimused. ma esitan kõigepealt ähm, esimese küsimuse ja kui soovite sõna võtta, siis ähm, teil on see võimalus. niisiis, olukord Kesk-Aafrika Vabariigis on tõesti väga murettekitav. kui me loeme seda ÜRO äh, raportit äh, ja äh, näeme, millised, kui palju on neid konflikte aset leidnud aastast kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat viisteist, siis me näeme, et tõesti massiliselt on inimesi tapetud, vägivald äh, kuritegevus, ähm, vägistamised, ähm, ähm, sõjalised konfliktid ja selle tulemuseks on tsiviilelanikkonna äh, äh, kannatused. ja rahualgatused äh, seni mingisuguseid tulemusi saavutanud ei ole. ning seda näitas väga selgelt ka juunikuine olukord. Aafrika Liit on arutamas ka teekaarti selleks, et riigis taastada stabiilsus, aga ma sooviksin ka teada, et, et millised kokkulepped üldse on tulemusi saavutanud ja millist abi oleks vaja osutada selleks, et kohapealset olukorda parandada. mittevalitsusorganisatsioonid ütlevad selgelt, et siin on vaja koordineerida tegevust kogu piirkonna ulatuses ning soovitakse ka äh, ellu kutsuda lepituskomisjon, nii nagu ÜRO on välja pakkunud selleks, et konflikte leevendada. ja meie jaoks peaks olema vastuvõetamatu see, et ÜRO rahuvalveväed samuti on äh, silmitsi olnud nii vägivallaga koha peal kui ka, et ähm, rahuvalvajaid on süüdistatud seksuaalvägivallas. et see kindlasti heidab ähm, halba valgust ka ÜRO missiooni mainele. ja nüüd saad sõna siis meie kolleegid. Euh, euh, tahaksin natukene keelelist mitmekesisust siin demonstreerida ja räägin prantsuse keeles. kõigepealt äh, Aafrika puhul on näha, et Kesk-Aafrika Vabariigi riik on kokku kukkunud täielikult. see ei ole seotud nende eelnimetatud relvarühmituste konfliktiga, vaid see protsess algas juba ammu ja see riik tegelikult ei ole kunagi struktuurset arengut läbi teinud, nii et oleksid mingid infrastruktuurid välja kujunenud. seega minu meelest on selli, äh, sellise täieliku kokkukukkumise vastandiks täielik äh, ülesehitus, sest vaheetappi lihtsalt e, ei ole olemas, sest riiki pole. ja nüüd tuleb mõelda, kuidas aidata kedagi, äh, kellel ei ole iseennast võimalust kaitsta, president on ise öelnud oma visiitide käigus, et ta lihtsalt ei suuda äh, riigis midagi läbi viia, äh, rääkimata siin üldse nendest institutsionaalsetest konfliktidest, äh, mis toimuvad ja mida ei suudeta ületada. ja nüüd mina siis küsiksin, kas ei oleks vaja rohkem koordineerida neid jõupingutusi, mis selle riigi suhtes on suunatud ja selle tõttu äh, esitan küsimuse. Teie ütlesite, et meil on uued äh, instrumendid selleks, et toetada arengut ja anda humanitaarabi ja muidugi lisaks sellele veel tuleb aidata julgeolekusektorit, aga sellest ei piisa, et riiki uuesti üles ehitada. kas see on piisav? muidugi äh, see, äh, see miljon eurot, see ei ole sugugi halb, aga kas ei saaks kuidagi tõhusust suurendada? ja ähm, läheneda probleemidele koordineeritult, terviklikult käsitleda äh, riigi ülesehitust ja seega äh, küsiksin ka selle kohta, kas Kesk-Aafrika Vabariigis saab aktsepteerida teatud kolmandate poolte äh, Äh, abi andmist või, või, või kohalolekut, äh, peaks ütlema, et need ei ole teretulnud. tänan! aitäh! me sooviksime ära kuulata ka Minoska äh, eriesindaja asetäitja, nii et ma paluksin, et sõnavõtjad ei räägiks kauem kui kaks minutit. palun, härra Lopes-Apilar. vabandage, et ma kogu äh, seda ähm, arutelu ei kuulnud, äh, sellepärast et mina ja proua Kienga tuleme äh, libekomisjonist hääletuselt, aga äh, see on tõesti väga huvitav arutelu, sellepärast et kunagi meid ähm, nimetati missioonile Kesk-Aafrika Vabariiki, mis kunagi aset ei leidnudki. nii et ähm, ma sooviksin teada, milline on täpne olukord ähm, ähm diplomaatilises plaanis, et kuidas on esindatud Euroopa Liit, Pamaka ähm, Banguis ja ja liikmesriigid, kuidas on nemad diplomaatiliselt eh, esindatud, millised on need eh, õppetunnid, eh, sellepärast me näeme, et olukord on tõesti mm, kiiresti hullemaks muutunud. ja mm, ja vahetevahel meiepoolsest äh, tegevusest on kasu, võtame kas või Nigeeria, nii et äh, mida me oleme õppinud nendest viimastest kogemustest, äh, et olukord Kesk-Aafrika Vabariigis on nii dramaatiliselt lootusetult halvemaks muutunud? ja millised on need katse-eksitusmeetodi tulemused, mis võib-olla näitaksid ka valgust, et mis oleks, millest kasu, tasuks õppida. et mis võiks olla ka, ka no justkui valguseks tunneli lõpus, kuhu Kesk-Aafrika Vabariik praegu sattunud on. aitäh, härra Schaffhauser. suur tänu, härra esimees, tulen tagasi viiepäevalise missiooni juurde, eh, mis toimus eelmisel nädalal eh, seal käisin ise, ise käisin Kesk-Aafrika Vabariigis, soovitan seda teistele ka. aga ütlen, et niisugused missioonid on täiesti võimalikud. ja tahaksin nüüd vastata eelkõige Luksemburgi kolleegi märkustele seoses riigiga, et riiki nagu ei olegi. või justkui nagu polekski kunagi olnud ja on vaja üles ehitada riiki aga see ei ole võimalik lihtsalt eelarvevahenditega. võib konstateerida, et me anname siin riigile, riigiaparaadi ülesehitamiseks raha ja mina olen selle poolt, et tuleks siin nii riiki kui ka vabaühendusi toetada, olen ise sellega tegelenud siin ammu, aga sellest ei piisa. kui me räägime riigi ülesehitusest ja riiki ei ole, siis ähm, mida teha? põlle, põllumajandusministeeriumis ei ole ühtegi arvutit ega internetti. kuidas siis äh, põllumajanduse arengut toetada? selleks, et äh, riiki toetada, tuleb äh, taas mobiliseerida ametnikud ja maksta neile palka mitte nii et, et seitsekümmend protsenti ametnikest on tegelikult vabaühendused. tuleb kõigepealt riik üles ehitada, riigiaparaat üles ehitada ja siis majandust toetama hakata. ja, ja riigi alustuseks tuleb korralik armee luua me oleme juba väljaõppega hakanud tegelema, see on suurepärane aga nüüd äh, väljaõpe on olemas, aga relvi pole. relvi on ju vaja. Äh, meil on ju see äh, Kesk-Aafrika äh, Vabariigi rumal relvaembargo, aga kõigil, kõigil äh, nendel vaenupooltel, igasugustel mitteametlikel relvarühmitustel on relvad olemas. nüüd teiseks, viis protsenti sellest suurepärasest äh, äh, territooriumist on äh, põllumajanduslikus kasutuses. seega meil peab olema põllumajanduspoliitika, maapiirkondade arengupoliitika ja seda tuleb toetada. ja veel, miinus ka. ma tahaksin äh, öelda, et see maksab kaheksasada viiskümmend miljonit meile ja nüüd äh, kümme tuhat inimest, võib-olla kaksteist tuhat meest, kolm ja või, ja võrreldes seda kolme tuhandega, kellele tuleks nüüd äh, anda, mm, anda relvad, siis nad saavad ennast kaitsta. aitäh, härra Kaalar, palun. suur tänu. paistab, et me kõik praeguse olukorra kirjelduses oleme ühel meelel ja küsimus ongi selles, et millised institutsioonid milliste meetmetega üldse oleksid võimelised äh, riigikorda uuesti, riiki uuesti üles ehitama ja peale seda, mida ma nüüd kuulsin, olen ma endiselt nõutu, sellepärast et äh, varem äh, ÜRO olid sellised äh, usaldusfondide alad, mida nad äh, haldus, haldasid, tagamaks, et äh, riik üldse saab edasi areneda. ja mul oleks küsimus, et kas koos ÜRO-ga, Aafrika Liiduga ja Euroopa Liiduga, kõikide nende institutsioonidega üheskoos saaks ehk ähm, proovida teha midagi sarnast, mida Saalomoni saartel tehti, sellepärast ka seal oli riigikord äh, kokku varisenud äh, kakskümmend aastat tagasi. ja minu meelest kuni juunini sellel aastal äh, oli seal piirkondlik abimissioon Saalomoni saartel, nii et seal oli siis Austraalia Uus-Meremaa ka esindatud, aga ka piiri, naaberriigid olid seal esindatud ning viieteist aasta jooksul äh, nad suutsid selle riigi praktiliselt varemetest ehm, ehitada te teovõimeliseks riigiks. nii et kui kõik oleksid ühel nõul, ÜRO, Aafrika Liit, Euroopa Liit ja ka naabrid, siis, ehm, siis ehm, minu meelest ainus asi, mis pikas perspektiivis edu võimaldab, oleks selline, olekski selline missioon aga sinna peaksid olema kaasatud nii äh, tsivi-, tsivilistid kui ka äh, sõjavaldkonna esindajad, äh, kohalikud ja kes siis ähm, igapäevaselt üritaksid ähm, jällegi riigistruktuuri üles ehitada, millega praegu riik ise hakkama ei saa. aitäh, härra Kaalar. proua Kingi. Grazie mi scuso anch'io perché... aitäh! ka mina pean vabandama, et ma ei saanud olla siin algusest peale kohal, sellepärast nagu juba öeldi, olin ma teises komisjonis, aga mis puudutab Kesk-Aafrika Vabariigi olukorda, siis ähm, ma olen sellega vägagi hästi kursis ja, ja ma olen täiesti nõus, et tegu on ähm, unustatud sõjaga, tegu on sõjaga, millest väga vähe räägitakse ja hetkel langeb seal miljoneid ohvreid ja ohvreid on palju rohkem kui paljudes teistes riikides. ja me peame üldse ka, ka vaatama, kui paljudele inimestele äh, see äh, sõda kalliks maksma läheb, sellepärast et tegu ei ole ju ainult mitte majanduslike tagajärgedega, vaid siin on tegu ikkagi sõjalise mõjuga inimestele. nii et et kõigepealt tuleb lõpetada äh, vägivald kui me soovime, et rahuprotsess aset leiaks, siis juunis kaks tuhat seitseteist allkirjastatakse Antititio leping, sellele järgnesid väga suured raskused ja esimene küsimus, mille ma sooviksin esitada, käsitleb siis järgnevat. loodi ka jätkumeetmete, jätkutegevuse komisjon, mis sellest saanud on? sellepärast, et see puudutas siis ka relvade ärakorjamise punkti selles kokkuleppes, mis sellest saanud on. ja teiseks, ma võin olla nõus oma kolleegidega, et riik ei toimi ja tegu on julgeoleku ja ähm, kriisiga, sõjalise kriisiga ja seetõttu me peame arvestama ka sellega, et seda on keeruline lahendada, kui riik ei toimi. me peame aitama ka valimisi korraldada, et seal äh, küll äh, sellist äh, toetust anti, nüüd valitsus ka loodi, aga samas me peame ikkagi toetama demokraatia ülesehitamist. aitäh! ja nüüd läheme vastuste juurde nii et äh, ka eriesindaja asetäitja ÜRO-st saaks ka veel sõna võtta, nii et äh, palun äh, proovige viie minutiga hakkama saada. I will uh,, thank you um.... Kunferväki, aitäh, oluline on see, et ÜRO peasekretär Guterres reisib Anguisse järgmisel nädalal aga ÜRO eriesindaja asetäitja saab ise siis ähm, käsitleda seda ähm, visiiti, mis on ka äärmiselt oluline, mis puudutab nüüd äh, ÜRO missioonide, missiooni osalejate äh, seksuaal, võrdselt äh, seksuaalvägivalda, siis see on oluline teema kindlasti. nüüd erinevate küsimuste juurde. siin küsiti meie äh, kohaloleku kohta, ma arvan, et Euroopa Liit võib äh, uhke olla selle üle, et äh, me oleme läbi kriisi kohale jäänud panguisse, nii et me oleme praktiliselt ainukesed, kes äh, koos liikmesriikide institutsioonidega kohale on jäänud, sellepärast et teised on küll julgeoleku põhjustel lahkunud riigist, aga meie oleme kohale jäänud ja välisteenistus on ka väga palju julgeolekumeetmeid võtnud, mis on väga kulukad ja te peate ka sellega kursis olema, sellepärast et teie ju ka otsustate meie eelarve osas, aga oluline oli kohale peale jääda ja meie esindus seal ka toimib täiel määral. nüüd mida ette võtta, et paljud te,, kõik teist käsitlesid sedasama teemat, kõigepealt me ei tohi allahinnata seda, kui olulised on valimised. jah, riiki ei ole, riigistruktuuri ei ole, aga valimised leidsid aset ja Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkond näitas, et nad kuuluvad äh, riigi äh, rahva hulka ja, ja valimised olid vabad, palju vabamad kui väga paljudes äh, Kesk-Aafrika Vabariigi äh, Ähm, naaberriikides. nii et see on äh, üks äh, tulemus, ähm, millest me peame lähtuma, millest me peame edasi esit-, ehitama. jah, küll ähm, ähm, valitsuses on ka killustus, peaministril äh, on ka mm, keeruline olukord. Nad peavad arvestama ka järgnevate valimistega, aga äärmiselt oluline on see, et me ikkagi toetaksime president Duadera ja tema valitsust. ja praegusel hetkel me saaksime edusamme saavutada sellepärast, et eh, nüüd koondades kõik eh, erinevad eh, algatused, nende piirkondlikud, konkreetse riigi investeeringud, nii et nüüd on libe, liberavil teekaardiga ka ähm, ähm välja toodud töökaart, teekaart selle kohta, ähm, mida teha ähm, karistamatusega, lepitusnõukoguga ja nii edasi. nii et nüüd meil on see sidusus erinevate algatuste vahel saavutatud, äh, meil on olemas ka need võrdlusalused selle kohta, äh, kuidas edasi liikuda ja meil on, oleme tihedas äh, ühenduses Aafrika Liiduga, ÜRO-ga, ka piirkonna esindajatega, tagamaks see, et ähm, tulevastel nädalatel ähm, tegutsema hakatakse, sellepärast et aeg on äärmiselt oluline. ja loomulikult tuleb toetust avaldada ka valitsusele jätkuvalt ja nüüd arvestades sellega, et tulemused tuleb ka saavutada kiiresti, siis me ei saa kõiki mune ühte korvi panna, nii et me ei saa panustada ainult valitsusele, vaid oluline on ka äh, vabaühendustele, ÜRO agentuuridele panustada ja neid toetada, et ka nemad saaksid kiiresti tulemusi saavutada koha peal. nüüd julgeoleku küsimus, julgeolek mm, on tegelikult selle kõige lähtepunktiks, sellepärast et ilma julgeolekuta ka humanitaarabi valdkonnas ei saa midagi saavutada ja samuti on teisi eesmärke keeruline saavutada. nagu öeldud, meie tegutseme oma koolitusmissioonide kaudu nii et kahte pataljoni me oleme juba koolitanud, aga neid ei ole veel kasutusse võetud, nagu me teame ja see on see ja neid ei ole kasutusse võetud kahel põhjusel, sellepärast et meil ei ole piisavalt varustust nende jaoks ja te teate, et see on üks nõrk koht meie vahendites, et me küll korraldame koolituse, aga samas meil ei ole vahendeid varustuse tagamiseks ja arutelud CBSD osas seetõttu on äärmiselt olulised ja, ja siin räägiti ka äh, relvaembargost, äh, jah, aga mm, kõik äh, tingimused on olemas selleks, et ähm, tavakaitsevägi saaks ikkagi relvad, aga me teeme koostööd ka oma liikmesriikidega, sellepärast et liikmesriigid peavad siin äh, selle teemaga tegelema, küsimuse lahendama ja ma praegu lõpetaksin, sest aeg läheb kiiresti edasi ja kolleegid siis täiendavad minu märkusi. Uh, suur tänu. tähendan siis lühidalt neid vastuseid, need küsimused, mis siin laua peal on, äh, puudutavad seda, kui palju riigile, kui palju vabaühendustele antakse, võib-olla ma ei selgitanud neid asju päris täpselt, aga kaheksakümmend miljonit muide, pool sellest rahast läheb ikkagi riigi, riigiaparaadi ja valitsusaparaadi toetusele, et äh, riigiaparaat äh, saaks riiki üles ehit- või riiki äh, et riigiaparaadis saaks siis üles ehitada äh, vajalikud struktuurid ja pakkuda rahvale põhiteenuseid. nagu te teate ja nagu te toonitasitegi, praegu on tegemist äh, riigi võimetusega midagi ette võtta. Äh, meil on vaja siis kõik jõud ühendada, vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, et toetada riiki. seega riigi võimekus Äh, on puudulik ja me oleme sellega täiesti nõus, kui te seda ütlete ja sellepärast kutsume äh, Maailmapanka, ÜRO-d ja Euroopa Liitu üles andma abi äh, sellistele riikidele ja muide, me oleme tõesti tohutuid jõupingutusi teinud selleks, et just riik toimiks, olgu siis Rahandusministeeriumis, Põllumajandusministeeriumis, Kommunikatsiooniministeeriumis, tõesti, me peame riigi võimekust suurendama Kesk-Aafrika Vabariigis nii, et riik saaks tõesti võimu enda kätte võtta ka nendes tsoonides, mis on praegu ligipääsmatud ja ebastabiilsed sageli isegi vabaühendused ja humanitaarabi andjad ei, ei suuda praegu sellistesse tsoonidesse minna, ei suuda sinna jõuda just sellepärast, et julgeolek pole tagatud. riik tuleb taastada, me teeme seda toetades vaja, valitsust, nii et valitsus ja valitsusstruktuurid kehtiksid kogu riigi ulatuses ja te siin nimetasite ka, tähtis on äh, pidada seda oma strateegias prioriteetseks. Äh, tõesti, riigi areng on kui värvides ki-, kirjeldada äh, arenenud äh, oranžist, äh, punasest rohelise suunas ja tõesti me tahaksime, et meil oleksid kõik instrumendid hõlmatud, humanitaarabi, finantsabi selleks, e, et oleks antud majandusabi, et riik saaks toimida ja tagada erinevates tsoonides julgeoleku. tänan. ja siis veel aktsepteerimise küsimus, tõesti humanitaarabikordonid on seotud selle küsimusega Kesk-Aafrika Vabariigis, tahaksin paari sõnaga sellest rääkida. Ehm, äh, on olemas erinevaid humanitaarorganisatsioone eh, ja muidugi äh, nende aktsepteerimine, see sõltub sellest, äh, kas rahvastik äh, mõistab neid, kas armee saab aru, millist abi tahetakse anda, aga võib-olla organisatsioonid, mõned organisatsioonid lihtsalt ei ole suutnud piisavalt tõestada oma eba, või erapooletust seega Minuska üks ülesandeid on ka seletada erinevatele organisatsioonidele, kuidas käituda. on muidugi selliseid organisatsioone, keda aktsepteeritakse rohkem kui teisi, osadel on ligipääs elanikkonnale parem kui teistel. seega seda tööd tuleb jätkata. ja äh, Richard Trosti räägib ka sellest, et äh, valitsus juba äh, arut-, puudutab seadust vabaühendustele, aga praegu on tekkinud oht, et vaba, vabaühenduste rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusruumi piiratakse ja see on seotud jällegi sellega, kas meid aktsepteeritakse või kas selliseid rahvusvahelisi organisatsioone võetakse vastu või mitte. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna Nadjad Rohtile, kes on siis ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis eriesindaja asetäitja, minus ka esindajas, palun. viimasel kõnelejal on see eelis, et kõik on juba ära öeldud, aga siis keskenduksin põhimõttelistele küsimustele, mõnedele nendest, mis puudutavad tõesti meie kollektiivseid jõupingutusi Kesk-Aafrika Vabariigis kuidas aidata riigil kriisist välja tulla. nii, vaatasin siin sõnavõtjaid ja ütlesin endale, et no lõppude lõpuks Euroopa Liit ja ÜRO mõlemad on ju siin laua taga praegu ja usuvad sellesse, et äh, riiki suudetakse kokku lõimida ja see on juba hea algus. praegune konjunktuur ja Kesk-Aafrika Vabariigi olukord nõuab integreeritud lähenemist. ainus erinevus ÜRO poolelt on see, et üks inimene peab nagu kolmel toolil istuma aga Euroopa Liidul on erinevaid meeskondi, kes sama poliitikat ajavad. Kesk-Aafrika Vabariigi puhul ei saa täna öelda, et riigi autoriteedi taastamine üksi äh, või kohtusüsteemi autoriteedi taastamine üksi äh, lahendab probleemid või et äh, Santelicio lepingu elluviimine üksi või sildade ehitamine ja maanteede ehitamine üksi lahendab selle probleemi või kui me inimeste elusid suudame päästa, siis on probleem lahendatud. ei täna on tegemist Kesk-Aafrika Vabariigiga, kes on läbi teinud erinevad tsüklid vägivalda, erinevad konfliktid ja kõik need konfliktid on mõjutanud elanikkonda. Nad on mõjutanud ka neid tänaseid poliitikuid ja otsuse tegijaid, neid eh, kogukondi, kes praegusel elavad eh, ja ametivõime. seega eh, tähtis on kõike seda taustainformatsiooni arvesse võtta oma lähenemises nüüd humanitaarabist. kasutan nüüd võimalust, et siinkohal tänada Euroopa Liitu solidaarsuse ülenäitamise eest, mida ta on alati teinud Kesk-Aafrika Vabariigis ja see on väga oluline seda meenutada. eurooplased on olnud alati helded Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes, andes humanitaarabi, arenguabi, julgeolekuabi, aga eh, ka poliitilise dialoogi pidamisel kaasa aidates. nüüd äh, iga kord, kui abi, abi palutakse äh,, on Euroopa Liit kohal ja tõesti, me arvame, et Euroopa Liit on oluline element, väga oluline element äh,, mis mõjutab Kesk-Aafrika Vabariiki äh, ja loodetavasti saame üheskoos liikuda selles suunas, et et eh, see, eh, eh, et midagi ka Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkonna jaoks paremaks muutub. mida siis on vaja teha selleks, et riigi struktuurid taastada? enamus juhtudel on ikkagi tegemist loomisega, taasloomisega, ega restaureerida võib-olla ei ole alati võimalik, aga noh, luua on alati võimalik, tuleb äh, uskuda riigi tulevikku, tuleb uskuda selle riigi olemasolusse, selle tulevikku, tuleb uskuda, eh, et Kesk-Aafrika Vabariigi rahval on tulevik ja see on vältimatu meie lähenemisest, kõigest sellest, mida tuleb teha selleks, eh, et oma doonori ja partnerrolli täita seletan seda natuke. meie erinevate riikide kodanikud, kuidas me tunneme riigi kohalolu? loomulikult äh, riik, riik kui selline omab äh, teatud kontseptsiooni, aga kõik siinsamas saalis mõistavadki seda erinevalt. kes siis see tavakodanik on Ta,? tavaline tädi Maali näiteks. tema ütleb, et äh, kui, kui äh, keegi minu vastu astub, siis riik peab mind kaitsma. või siis ütleb, et äh, kui keegi minu vastu astub, siis äh, politsei kaitseb mind, ma saan kohtusse pöörduda. ma tean, et min-, et minu lapsed võivad koolis käia ja e-, riik tähendab ka seda, et mulle antakse arstiabi, kui ma olen haige kui me mis tahes kodanikega räägime, kellega tahes, kõik arvavad, et riik on, tagab midagi täiesti elementaarset, tagab kõige elementaarsemad õigused, mida me kõik ju tunnustame ja tunnistame ja austame. ja nüüd, nagu Kalle ütles, tuleb aidata eh, Kesk-Aafrika Vabariiki tema praeguses olukorras eh, maa peale tagasi tulla, sest eh, kriisist väljumisel on olnud ka teatud eufooriat. ma ei taha küll poliitiliselt ebakorrektne olla, aga praegu on tegemist Kesk-Aafrika Vabariigi presidendiga, kes on üks väheseid, kes on demokraatlikult ametisse valitud ja see ei ole sugugi vähetähtis, aga seda tuleb nüüd ära kasutada ja tuleb tunnistada, et kaks tuhat kuusteist novembri Brüsseli konverents on aidanud kaasa kriisist väljatulekule, aga et eh, ootused on tegelikult teatud, eh, teatud hüpoteesidele rajatud, aga praegune eh, Kesk-Aafrika Vabariik ei ole enam see, kes ta oli aasta tagasi ja tõesti, äh, vägivalda on nüüd rohkem ja, ja see ei ole sugugi midagi uuslikku. Äh, vägivalla taga on äh, varasemad kogemused ja isegi terve strateegia, mille eesmärk on Kesk-Aafrika Vabariigi maha maatasa tegemine, et ta ei saaks tulla välja kriisist. ja tuleb nüüd äh, tunnistada, et äh, äh, praegu on seal vabariigis palju rohkem neid, kes on huvitatud kaosest, kui neid, kes on valmis äh, koostööd tegema nii riigi sees kui väljastpoolt, et Kesk-Aafrika Vabariigi kriisist välja tulla. nüüd öelda, et aasta pärast või mõne aasta pärast on liigi autoriteet taastatud, see eh, on naiivne, ma ei hakka seda siin kuulutama ja ma usun, et ma ei ole ainus, kes nii arvab. Eh, olgem realistid. ja ütlen siin ka, eh, et on vaja inimeste elusid päästa, aga mõelgem selle, mida me suudame teha, mida ei suuda. on selliseid piirkondi, mida kontrollivad täielikult mässulised ja muide, varasemalt oli see ka nii, aga noh, teate, need äh, mässulised ka äh, võitlesid omavahel, olukord oli äh, hoopis teistsuguse dünaamikaga. nüüd, kus me peaksime siis sekkuma? kahjuks paljud asjad sõltuvadki sellest, milliseid olu-, valikuid meie teeme, seega peame tõsiselt äh, üheskoos koostööd tegema, äh, et ÜRO ja Euroopa Liit töötaksid välja ühise kontseptsiooni Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks, et äh, meil oleksid tõesti Kesk-Aafrika Vabariigist kaart, kus oleksid rohelised tsoonid, kus läheb kõik hästi, kus kollased tsoonid oleksid, kus peab ettevaatlik olema ja punased tsoonid siis, mida kõik rahvusvahelises kogukonnas tunnistavad, et seal ei ole midagi teha. ja siis tuleb äh, mõelda, millised on äh, tagajärjed äh, ja tegeleda nende tagajärgede. tagajärjed on eelkõige humanitaarise loomuga aga eh, eh, kui eh, mingi tegur riigis vajab või on ohustatud, siis tuleb kohe mõelda, kuidas seda tugevdada, toetada, kas finantsidega või, või muu abiga. see on esimene punkt. teine minu märkus on see, et probleemi lahendamine pea, on seotud tegelikult elanikkonna haavatu, haavatavusega leppimiseni me ei jõua. leppimine ja stabiliseerimine ei tule kusagilt väljaspoolt, ei tule välismaalt, ei, see, äh, seda võib isegi saboteerida väljaspoolt, see on võimalik, aga väljaspoolt ei saa äh, öelda, et nüüd tuleb ära leppida. kõik keskaafriklased peavad olema ise veendunud, et nad tahavad lepitusprotsessile kaasa aidata. ja nüüd see on see põhitöö, mida tuleb teha, et hakkaks te toimima lepitusprotsess. kujutage ette neid inimesi, kes kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on mitu korda kodust välja aetud ja pidanud kolima. Neid on rünnatud, nad on põgenenud, nüüd on jälle rünnatud, nad on teises järgmises põgenikelaagris olnud ja nii edasi ja nii edasi ja nad on nii äh, haavatavaks äh, saanud, et nad on juba täiesti äh, äärmuseni viidud, nad on äh,, nad vihkavad seda olukorda, nad on vihased. kuidas siis selliseid äh, äärmiselt raevunud inimesi lepitada, seega meil peavad olema mingisugused meetmed, et see, et see rahvas eh, sellisest eh, raevunud seisust välja tuua. humanitaarabi ei ole mitte kunagi olnud ja ei ole ka tulevikus la-, lahenduseks. seega humanitaarabid tuleb kohe seostada arenguabiga ja arenguabis on omad prioriteedid, aga alati on olemas mingid aluspõhimõtted, mida järgida. nimelt õigusemõistmine, see on põhimõttelise tähtsusega. muidugi tegemist on üleminekufaasiga, ega ülehomme meil ei teki kohe kohtusüsteemi, mis toimib ning sel tasemel äh, on muidugi ka teatud samme juba astutud. parimad võimalused äh, muide, me äh, kõik oleme presidendi suhtes kriitilised olnud, aga ikkagi äh, toetada seda, mida president teeb, on meie arvates parim võimalus aidata Kesk-Aafrika Vabariiki. ja just president on täiesti selges, selge seisukoha esitanud näiteks üldise amnestia vastu, sest kui tõesti äh, karistamatuse poliitika jätkub, ei suudeta mitte kunagi vägivallatsüklist välja tulla, kui jälle haaratakse matšeeted ja äh, ja kirved, siis, siis ei ole võimalik üle saada vägivallast, seega meil on vaja õigusemõistmist. edasi julgeolekusektori reformist. siinkohal on meil küll suurepärane koostöö MINUSCA, Euroopa Liit ja Aafrika Liit teevad tõsist koostööd omavahel ja on toimunud edasiliikumine, sest riiklik kaitseplaan selles eh, juba lepiti kokku ja lõpu, lõppude lõpuks on eesmärgid seatud ja saab plaanile alla kirjutada. samuti on ette nähtud politsei tugevdamine ning eh, julgeolekujõudude eh, kaasamine. ja lõppude lõpuks igas prefekt, prefektuuris on nüüd kakskümmend politseinikku ja kakskümmend sandarmi. see, see on väga hea, sest Minuska ei saa igal pool kohal olla. loomulikult äh, täissallimatus on väga oluline vägivalla suhtes ja sellega suhtes tahaksin öelda, et kahjuks Kesk-Aafrika Vabariigis on äh, probleeme nii äh, äh, sinikiivrite kui ka vabaühenduste seas ja seega nulltolerants on väga tähtis, kui keegi seadust rikub, siis tuleb ta ka vastutusele võita võtta. ja meil on nüüd juba selline süsteem, et saab võtta meetmeid otsekohe, kuid ärge unustage, et äh, rahuvalvajad on need, kes praegu kaitsevad tsiviilelanikkonda, et rahuvalvajad on need, kes äh, massimõrva ära hoiavad, et nemad on ka need, kes oma elu annavad selleks, et stabiliseerida riiki Kesk-Aafrika Vabariigis ja äh, de parler de ce que fait finalement la ja kui me räägime eh, nendest, kes on eh, kuidagi rikkunud oma vannet, siis ärgem unustagem, et tänu ÜRO rahuvalvemissioonile praegu ongi rahu tagatud. suur tänu ÜRO Minusko eriesindaja asetäitjale ja suur tänu ka kõikidele teistele, kes arutelul osalesid Euroopa välisteenistuse äh, Ähm, tegevdirektorile, TEFCO peadirektorile, ECO äh, peadirektoraadi juhatajatele, nii et ähm, suur tänu kogu selle info eest, mille meile täna edastasite ja sellega siis lõpetan kohtumise ja kohtume kahekümne kolmandal oktoobril Strasbourgis. ja see, siis on tänane kohtumine lõppenud